meine Damen und Herren. lugupeetud daamid ja härrad. minister Philip de Kreml. tahaksin siin tervitada härra Philip de Kremli, kes on öö, ka olnud oluline Euroopa ühise kaitsepoliitika väljatöötaja ta mängis olulist rolli juba eelmisel ministrite nõukogu aruteludel detsembris kaks tuhat kümme kaitsepoliitika üle. siin nüüd kuulamegi ära ministri arvamuse, kuidas tagada see, et detsembrikuu kaitseküsimuste alane ministrite kohtumine saaks olema edukas Ahvetis ja Sedes on see teema üks meie peamisi prioriteete, kui mitte kõige tähtsam prioriteet järgmistel kuudel. härra Danjan tutvustab üksikasjalikumalt Euroopa Parlamendi ootusi nõukogule. mina teeksin paar poliitilist märkust. Euroopa Parlament soovib, et koostataks valge raamat, kus välja toodaks erinevad protsessi faasid ühise kaitsepoliitika väljatöötamisel, meie arvates on see oluline. seda mainisime, seda mainime me ka öö, äh, oma raportis, mis arvatavasti oktoobris meie komisjonis vastu võetakse. samuti tuleb leida vahendid ühtse struktuurse koostöö ellurakendamiseks. see on uus Lissaboni lepingu instrument ning seda ei ole veel ellu rakendatud minu arvates võiks see olla ka oluline asi, millega riigid edasi võiks minna. samuti võiks me äh, altite äh, riikide koalitsiooni äh, strateegiaga kaugemale minna samuti Euroopa kaitsetööstuse loomingulisust ja tootlikkust tuleks suurendada see on seotud äh, praegu riigieelarveliste probleemidega, meil on tarvis ka lihtsalt paremat tööstuspoliitikat. see on seotud ka majandusküsimustega, aga ka meie sõltumatusega. praegusel hetkel meil ei ole kaitsetööstuse jaoks eraldi tööstuspoliitikat, me impordime kaitsetööstuse tooteid ning see pärsib meie sõltumatust. seega see on nii majanduslikult kui poliitiliselt oluline teema. Ehm, ala, alalise koostööstruktuuri ning äh, altide riikide koalitsiooni jaoks on oluline, et kõik ei pea kõike tegema, kohustused tuleb pigem ära omavahel jagada selge on ka see, et geopoliitiline Äh, kontekst on oluline, äh, meil on vaja stabiilset naabruskonda, USA vaatab Aasia poole rohkem, Venemaa kasutab energia ja äh, toorme hindasid poliitilise instrumendina. ja geopoliitiline kontekst tähendab, et me peame laiendama oma julgeolekualast tegevust ka oma äh, laiemasse naabruskonda, näiteks ka Malini. hiljuti Vilniuses väljendasid ka meie liikmesriikide parlamentide esindajad, tuleb edendada meie kaitsa, ühise kaitsealast tegevust ja koostööd just läbi alalise koostööstruktuuri ning tuleb tunnistada, et ka kakskümmend, kahekümne kaheksa liikmesriigi parlamentide esindajad olid tõesti hämmastavalt ühel meelel, mis puudutab detsembri ministrite kohtumise ettevalmistamist. seetõttu loodetavasti läbi valgustatud ministrite nagu teie saame me luua tõesti hea koostöö õhkkonna pärast seda tippkohtumist. tuleb silmas pidada ka majanduskriisi. samas ei see kriis ega ka tulevased kriisid ei tohiks õõnestada meie kaitsealast koostööd. riigi Äh, ja valitsusjuhid peavad tõesti üksikasjaliku deklaratsiooniga välja tulema seal, äh, milles rõhutatakse koostöö olulisust. härra Tanel. aitäh, tere tulemast, härra minister, parlament, Euroopa Parlamenti. Peeter de Gremm on juba tuntud külaline meie istungitel ja ma Äh, usun, et põhjuseks ei ole vaid geograafiline lähedus, miks ta meil nii sageli külas käib. ta tunneb tõelist huvi äh, ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika vastu. Belgia äh, on väga hea õpilane, kui võib sellist väljendit kasutada, nii operatiivsel tasandil, võimekuste tasandil kui ka institutsionaalsel tasandil Äh, äh, ta on äh, väga hea osaline nii NATO-s kui ka Kaitse- ja Sõjalises Komitees, ta osaleb paljudes missioonides. Te olete alati rõhutanud, kuivõrd olulised on põhiseaduslikud sätted, sealhulgas ka Lissaboni leping. Need Lissaboni lepingu sätted tuleb ellu rakendada selleks, et edendada ühist kaitsepoliitikat ja te olete äh, kaitseminister ning äh, te äh, osalesite siis ka Vilniuses toimunud kaitseministrite mitteametlikul kohtumisel, nii et, et väga oluline on meie jaoks on ära kuulata, millised on teie seisukohad viimastest arengutest ning eriti enne detsembrikuist ülemkogu äh, me ootame sellelt ülemkogult palju, ma loodan, et me ei oota liiga palju, äh, sellepärast et illusioonid äh, kui need purunevad, on samuti kahetsusväärsed, kahetsusväärne on ka ambitsioonide puudus. Äh, praegu räägitakse väga palju sellest, kuidas selleks ülemkoguks valmistuda, aga lõppkokkuvõttes tule, on liikmesriikide valitsusjuhid ja riigijuhid need, kes annavad selle poliitilise tõuke ma arvan, et Euroopa Parlamendi seisukohad on olnud väga selged ja väga järjekindlad, te olete nendega kursis, me oleme eh, neid eh, taas kinnitanud, eh, meie kolleeg proua Kopa on koostamas raportit, mis peaks vastu võetama novembris, nii et, et, et enne seda ülemkogu, see raport sisaldab tervet rida soovitusi aga võrreldes meie varasemate raportitega on meie seisukoht ka selles raportis üsna sarnane. me Äh, võib-olla äh, pärastpoole saame rääkida üksikasjalikumalt võimekutest, äh, sellest, mida Belgia on näiteks teinud vahendite ühendamise ja ühiskasutamise vallas. ja tahaksin meelde tuletada ka seda, et Belgia osaleb paljudes missioonides. me arutasime Vilniuses mitteametlikul äh, äh, kaitseministrite kohtumisel arutati näiteks ka Süüria küsimust, samuti seda, mis toimub Aafrikas, nii et, et kõik, mis äh, toimub väljaspool Euroopat, on meile samuti oluline. niisiis, igatahes, härra minister, meil on väga hea meel teid kuulata ja nüüd on teil sõna, palun. aitäh, esimees. kallis Elmar kallis Arno, mul on alati väga hea meel siin teie hulgas olla ning äh, meenutan viimast kohtumist, äh, mis, äh, mille käigus esitati mulle väga palju huvitavaid küsimusi ja soovitusi. niisiis, ma olen täna siin väga hea meelega ja olen väga huvitatud sellest, mis teil mulle öelda on. minu arvates on väga oluline äh, et äh, Euroopa Parlamendi välisasjade komisjon äh, tunneb huvi sellise olulise teema vastu nagu Euroopa kaitse ning ütleb oma seisukohad ka välja. tegemist on teemaga, mis meid samuti huvitab ja meile muret valmistab. detsembrikuise tippkohtumiseni ei ole jäänud enam väga palju aega ja me kõik loodame, et sellel tippkohtumisel minnakse edasi Euroopa kaitsevisiooni arendamisel kallid kolleegid, on kelge, et eelkõige on valitsuste ülesanne otsustada nende sõnumite ja otsuste sisu, mis Euroopa kaitseküsimustes detsembrikuus langetatakse ja mina tahaksin teile tutvustada Belgia seisukohta selles küsimuses. meie jaoks on äärmiselt oluline, et me kuulaksime ära ka, mida arvab rahvas ja mida arvavad rahvaesindajad selles küsimuses. niisiis aitäh kõigile selle komisjoni liik-, kes täna siia kohale on tulnud Äh, tahaksin äh, kõiki parlamendisaadikuid tänada selle panuse eest, mis nad on andnud. Äh, ma kuulan nende seisukohti suure huviga ja samuti tahaksin tänada ka neid kaitseministreid, kes on siin käinud oma seisukohti tutvustamas enne mind. daamid ja härrad, enne kui arutelusse süveneda, lubage mul rõhutada mõningaid punkte, mis on Belgia jaoks olulised ja mille üle keegi ei vaidle kõigepealt äh, Belgia toetab täielikult äh, president Van Rompuy algatust äh, panna kaitseküsimus detsembrikuise ülemkogu päevakorda ja arutada seda seal väga avameelselt. tegemist on hea algatusega, mis on õigeaegne ning tege-, see teema tõesti peab olema Euroopa tegevuskavas täpselt nagu tööhõive, majanduskasv ja teised teemad, ka kaitseküsimused on teema, mida tuleks Euroopa Ülemkogudel käsitleda Äh, me ei tohiks äh, mitmetel põhjustel kaitseküsimusi tähelepanuta jätta. kõigepealt eelarvekärped, millega Belgia ja kõik Euroopa Liidu liikmesriigid silmitsi seisavad, seejärel vajadus äh, kohandada meie võimekust tehnoloogia arengule ning lõpetuseks tuleb arvestada maailmas toimunud geostrateegiliste muutustega ärgem unustagem, et meie väärtuste ja huvide kaitse, mida mõned küsimärgi all saavad, seavad, nõuab võitlust ja, ja pidevat tegutsemist, sest muidu satuvad need väärtused rünnaku alla või nad seatakse küsimärgi alla. detsembrikuine ülemkogu peaks andma meile eh, võimaluse edastada väga jõuline sõnum tuleb ära kasutada võimalus selleks, et tõsta Euroopa kodanike teadlikkust nende suurte muutuste osas, mis on toimunud maailmas, kus paljud tärkava majandusega riigid ja naftariigid relvastuvad murettekitava kiir-, kiirusega. tulemuseks on see, et nende riikide kulu, relvastustase ja kulutused relvastusele on suuremad kui paljude Euroopa riikide omad, kas individuaalselt või ühtekokku detsembrikuine ülemkogu on võimalus äh, saata ka selge sõnum selle kohta, kuivõrd oluline on eraldada vahendeid kaitseküsimustele. Äh, ja see sõnum äh, ei tohiks olla üleskutse siis lihtsalt sellele, et meil on vaja rohkem rahalisi vahendeid. pigem tuleks rõhutada seda, et olemasolevaid vahendeid on vaja paremini ära kasutada just oma võimekuse suurendamiseks minu arvates on kaitseküsimus teema niivõrd oluline, et see peaks olema regulaarselt või vähemalt üks kord aastas ülemkogude päevakorras. Äh, Belgia jaoks ei ole tegemist sugugi mitte ühekordse ettevõtmisega äh, me peame äh, selle ülem, leppima sellega, et ülemkogu järeldustest ei piisa selleks, et me lihtsalt kujundaksime oma meelelaadi ja ja lähenemist. suveräänsuse teema on selles kontekstis väga oluline äh, üsna paljud ei ole veel leppinud sellega, et äh, nende suveräänsus on mõnel määral vähenenud pärast seda, kui võeti kasutusele ühe, ühisraha, mis muudab vajalikuks ka ühise majanduspoliitika meie oleme valmis toetama proua Ashtoni ja tema teenistuste esialgseid ettepanekuid ja ka komisjoni ettepanekuid ja oleme valmis töötama kolmel teemal, mida nimetatakse, nimetatakse siis klastriteks. Need oleksid siis nähtavus, võimekus ja tööstus. Need kolm teemat on meie jaoks väga oluline Eh, sellise lähenemise kahtluse alla seadmine ei annaks soovitud tulemusi ning lihtsalt aeglustaks eh, nende tulemuste saavutamist, mida niigi on raske saavutada. Belgia ei soo-, Belgia igatahes tahab nendest teemadest kinni pidada. Eh, kõige olulisem on saavutada käegakatsutavaid tulemusi, tihtipeale kasutatakse nende tulemuste tähistamiseks ingliskeelset sõna deliverables Äh, ülemkogul tuleb saata Euroopa rahvale äh, selline sõnum, mis on ligitõmbav, mõistetav ja produktiivne. Belgia jaoks on see äärmiselt oluline. konkreetsete tulemuste puudumine äh, toob kaasa ohu, et see annab vali-, taga, tagasilöögi valitsustele endale, endale ja näitab, et kaitsesektor on tegelikult halvatud ja vajab muutmist ja see omakorda viiks üleskutseteni eh, veelgi rohkem eh, kokku hoida ja selles sektoris veelgi suuremaid kärpeid teha. niisiis, need oleksid mõned olulised punktid, mida tahaksin oma sõnavõtu alguses rõhutada. aga nüüd kolm teemat. kõigepealt eh, tahaksin kõnelda ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika nähtavusest ja tõhususest, nii nagu härra Brock sellest kõneles praegune ettevõtmine ja miks mitte toetada seda ka tõhusa kommunikatsioonikampaaniaga, äh, peaks aitama Euroopa kodanikel paremini mõista ja hinnata seda, kuivõrd vajalik on äh, usaldusväärne kaitsesüsteem see maailm ei ole nii turvaline, nagu paljud meie kodanikud arvavad. kaasaegsed ohud on võib-olla täiesti erinevad nendest, millega me seitsime silmitsi mõnikümmend aastat tagasi, aga sellele vaatamata võivad nad väga tõsiselt mõjutada meie kõigi julgeolekut Euroopa kodanikud peavad olema teadlikud, et kaitseküsimused on olulised ja lihtsalt sellepärast, et meie piiridel välisarmeed ei kogune, ei tähenda veel, et meie turvalisus ja julgeolek on väljaspool ohtu praegune kontekst ähm, nõuab, et Euroopa väga lühikese ajaga töötaks välja vajalikud võimekused selleks, et üksusi oleks võimalik saata koha peale kiiresti, et nad tegutseksid tõhusalt ja sõltumatult, et nad suudaksid toime tulla kriisidega nii äh, meie endi territooriumil kui ka mujal ja tahaksin rõhutada, kuivõrd on olu-, kuivõrd oluline on kiirus selles kontekstis, nii äh, otsuste langetamises, mis eelneb vägede saatmisele, kui ka vägede saatmise enda kiirus. Äh, see on ainus viis, kuidas me suudame tagada Euroopa kodanike turvalisuse ja kaitsta nende huve nii Euroopa Liidu sees kui Euroopa Liidust väljas. mina olen veendunud, Euroopal on isegi olulisem roll selles äh, ülemaailmses kontekstis, taastades stabiilsust ja rahu konfliktist mõjutatud riikides. seda tuleb loomulikult alati teha äh, konsulteerides ja tehes koostööd asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonidega ja meie strateegiliste partneritega Euroopa Liidus ning sellega seoses tahaksin rõhutada, kuivõrd oluline on säilitada ja tugevdada strateegilisi suhteid meie mitte Euroopa Liitu kuuluvate partneritega ja neid hüvesid, mida Euroopa saavutab, kui ta tegutseb ühtselt. daamid ja härrad, äh, president, esimehed, kolleegid äh, on täiesti võimatu äh, arvata, et Euroopa Liit suudab läbi viia sõjalisi operatsioone, näiteks sellised nagu Liibüas või Malis, iseseisvalt miks äh, Euroopa Liit keskendub peamiselt väljaõppemissioonidele? Äh, see on kahtlemata üks meie tugevaid külgi ja siin me saame tõelist lisandväärtust pakkuda. aga milleks on meil vaja Euroopa lahingurühmi, Äh, mida on võimalik äh, viieteistkümne päevaga konfliktipiirkonda saata, kui neid ei ole kunagi sõjalistel operatsioonidel kasutatud. kui Mali kõrvale jätta, siis Euroopa on kritis-, reageerinud kriisidele naabruses üsna pikka, äh, see on võtnud pikka aega, see reageerimine. ja isegi Malis läks Euroopa Liidu väljaõppemissiooni saatmiseks väga palju aega see on tõsi, aga samas eba, ebamugav tõde Äh, välismaailm ja ka need, kes meisse vaenulikult suhtuvad, näevad e-, e-, Euroopa Liitu kui kohta, kus otsuseid langetatakse väga aeglaselt, kus toimuvad pikad tehnilised arutelud ja kus ei suudeta leida usaldusväärset reageeringut äh, tekkivatele ohtudele. Äh, tulevikus tuleb selliseid stsenaariumeid vältida. kõige väärtuslikum instrument, mis meil on, on Euroopa lahingurühmad mina tervitan äh, lahingurühmade alast dokumenti, mis äh, hiljuti äh, avaldati ning milles tuuakse välja konkreetselt, mis on nende lahingurühmade ülesanne. Need on tõeliselt kiired mobiilsed üksused, mille abil Euroopa Liit saab vägesid saada kiiresti kohale, nii et, et nad tegutseksid tõhusalt ja paindlikult õiges formaadis ja see tähendab, et nad peaksid toime tulema ükskõik milliste kriisidega oma regioonis Äh, Belgia kaitseb sellist äh, kontseptsiooni. Euroopa lahingurühmad äh, peavad olema mitte üksnes äärmiselt mobiilsed, nad peavad olema ka jätkusuutlikud, suutma siis lahingutandril tegutseda nii kaua kui vaja mobiilsus ja manööverdamisvõime on Euroopa kiirreageerimisvõimekuse võtmesõnad. võimekus, mis võib viia uue tööjaotuseni NATO-s kus äh, Euroopa liitlased jagavad äh, rohkem koormat äh, ning Euroopa Liit on tõesti usaldusväärne partner. tahaksin teile meelde tuletada, et vajadus tugevama Euroopa kaitse järele on midagi, mida soovib ka ühen-, USA. Washington on palunud, et me julgeolekukoormat ühtlasemalt jagaksime ja lõpetuseks, mul on väga hea meel äh, selle ürituse üle, mis äh, peatselt korraldatakse lahingurühmade teemal. NATO plaanib korraldada sarnast üritust oma reageerimisjõudude teemal. võib-olla võiksime selle ürituse ühiselt korraldada äh, lahingurühmade järgmine samm on väga oluline. Need peavad olema detsembriks toimimisvõimelised Äh, nüüd keskenduksin meie kaitsevõimekusele. daamid ja härrad, äh, me oleme selles vallas äh, regionaalsete klastritega lühikese ajaga üsna suuri edusamme teinud. osalevatel riikidel on tihtipeale võrreldavad kaitse-eelarved, võrreldav sõjaline varustus ning lähedased strateegilised nähe-, visioonid ja ohtude hindamine Need on äh, kõige olulisemad liikuma panevad jõud äh, kiirete äh, tulemuste saavutamiseks. on selge, et me peame keskenduma sellisele regionaalsele lähenemisele, aga see, me peame olema samuti, samuti tähelepanelikud ja hoolitsema selle eest, et need regionaalsed algatused ei muutu riikide klastriteks ja mitte võimekuse klastriteks. ja sellega seoses tahaksin rõhutada, kuivõrd oluline on koostöö Euroopa lennutranspordi juhtimise vallas ning tervitan Itaalia Äh, otsust selle koostööga liituda. sellised võimekuse klastrid peaksid üksteisega tegu, koos tegutsema sidusalt ja tuginema poliitilisele ülest alla, ülevalt alla protsessile. minu arvates on äh, selles osas oluline roll mängida Euroopa Kaitseagentuuril Äh, niisiis äh, selle agentuuri pädevusi tuleb äh, vajalikul määral suurendada ja loomulikult peab agentuuril olema ka kohustus oma ülesandeid täita. just nimelt see agentuur hakkab mängima olulist rolli klastrite siseste ja klastrite vahelise koostöö koordineerimise, järelevalve ja suunamise üle lisaks tahaksin rõhutada äh, seda potentsiaali, mida kätkeb endas Euroopa Liidu toimimise äh, lepingu artikkel nelikümmend neli, mis võimaldab äh, liikmesriikidel, kes soovivad kiiremini edasi liikuda, seda teha. Need võimalused, mida see leping pakub, peaksid leidma rohkem ärakasutamist, eriti detsembrikuise tippkohtumise tingimustes ning lõpetuseks tahaksin mainida, kuivõrd oluline, olulised on Euroopa institutsioonid meie ühisele ettevõtmisele. täpselt nii, nagu meil on selline laiem traditsiooniline institutsionaalne kolmnurk, komisjon, nõukogu, parlament, on meil vaja samasugust kolmnurka ka, mis oleks aluseks meie jõupingutustele luua tugevam Euroopa kaitse. Euroopa välisteenistus, Euroopa Komisjon ja Euroopa Kaitseagentuur aga te võite ju küsida, et äh, kas äh, kahe tuhande kümnenda aasta Genti äh, algatuse aluseks ei olnud see, et kaitsekoostööd on, suunavad eelkõige liikmesriigid, just nimelt nii. aga on oluline, et liikmesriigid ei väljendaks oma seisukohti ja huvi läbi riiklike kanalite, vaid läbi riigiüleste kanalite sest lõppude lõpuks olulised kaitsepoliitika otsused äh, on sellised, mida enam riiklikul tasandil ei lange. ja seetõttu tervitan ma äh, Euroopa Komisjoni äh, kasvavat rolli Euroopa kaitsekoostöös, kuigi ma tean, et see ei ole kõikidele liikmesriikidele vastuvõetav. lugupeetud parlamendiliikmed, me oleme jõudnud pöördepunkti ning me peame suutma saavutada edu lühikese ajaga. me ei pea tegutsema mitte üksnes kiiremini, vaid meil peab olema ka suurem mõju, kui meil siiani on olnud. selle kõige jaoks on meil mitmeid valikuvõimalusi. me võime pidada väga pikka ja teoloogilist, aga samas väga huvitavat arutelu sellise suure globaalse strateegia üle, mis Euroopa Liidul peaks olema, või, või võiksime esialgselt säilitada kahe tuhande kolmanda aasta Euroopa julgeolekustrateegia kui aluse äh, ning hakata siis äh, mõtlema konkreetselt ja pragmaatiliselt äh, selle geopoliitilise positsiooni üle, mida me tahame Euroopa Liidul, et Euroopa Liidul oleks. mina isiklikult eelistan seda teist valikuvõimalust. lisaks oluline on ka see, et me teeksime kindlaks, millised on vajalikud sõjalised võimekused selle positsiooni toetamiseks. millise valiku kasuks me ka ei otsustaks, meil on vaja selget ja äh, kindlat ülevaadet sellest, kuidas on lood meie võimekusega, kus need võimekused kattuvad, millised on koostööprogrammid. Euroopa peab säilitama ja edasi arendama oma ühist võimekust selleks, et säilitada meie oluline sõjalistehnoloogiline ülekaal ja selles osas ähm, arvan ma, et äh, ühiste võimekuste arendamine strateegilise õhutranspordi, äh, lennukite õhust tankimise ja mehitavate lennuaparaatide osas on oluline. ja seetõttu olen nõus üleskutsega, millega tuli välja volis, volinik Michel Barnier, et Euroopa töötaks välja omaenda mehitamata lennuaparaadid. veel üks valdkond, kus on tohutu potentsiaal koostööks äh, sõjalise ja tsiviilsfääri vahel on küberkaitse. Äh, meetmeid tuleb rakendada väga kiiresti, sellepärast et ohud on äh, tõsised ning kaitseta on nii sõjalised kui ka tsiviilstruktuurid. küberrünnakud võivad äh, väga oluliselt häirida meie igapäevast tegevust ja kutsun teid kõiki üles ähm, oma ajusid liigutama, kas me Äh, lähtume, läheneme küsimusele kollektiivselt, riigiüleselt või oleks äh, vaja paremini koordineerida äh, riik, riikide tegevust, oleks äkki parem lühiajaline lahend? suur takistus jällegi on suveräänsus ja see, et kollektiivne lähenemine nõuab tihtipeale üsna tundlikku riiklikku julgeolekut puudutava luureinfo jagamist. daamid ja härrad jõuan nüüd oma kolmanda punkti juurde, kaitsetööstus. Äh, tahaksin äh, natuke kõnelda Euroopa Liidu kaitsetööstusest. tegemist on sektoriga, mille aastakäive on üheksakümmend kuus miljardit eurot. see sektor loob sada kakskümmend äh, tuhat otsest töökohta ja nelisada tuhat kaudset töökohta tegemist on olulise äh, liikuma paneva jõuga majanduskasvu ja innovatsiooni vallas. teisisõnu, äh, tugev kaitsetööstus on, äh, omab väga olulist majanduslikku ja tehnoloogilist rolli, mida ei tohiks alahinnata, arvestades tööhõivet ja seda, et meie teadmistepõhine majandus annaks ka käegakatsutavaid tulemusi ning seetõttu ma tervitan asjaolu, et kaitsetöötus on osaks Horisont kaks tuhat kahekümnest samuti tahaksin tänada komisjoni eh, teatise eest, eh, mis seda teemat käsitleb ja samuti tahaksin avaldada tunnustust Taaleri raportile. pakilised küsimused, mis arutusel on, on järgmised. Euroopa kaitsevarustuse turu edasine areng, tõeliselt eh, euroopaliku kaitse ja tehnoloogia ning tööstusbaasi loomine, need kaks on kõige olulisemad. me oleme praegu olukorras, kus kuus suurimat Euroopa Liidu riiki äh, hoiavad enda käes kaheksakümmend protsenti Euroopa Liidu kaitsetööstusest. paljud äh, ettevõtted, mis nendes riikides asuvad, äh, kuuluvad nende riikide kõige suuremate ettevõtete hulka. aga ka teistes liikmesriikides on olemas tohutu tööstuspotentsiaal äh, samas paljud ettevõtted töötavad praegu osalisel võimsusel, miks? Äh, hetkel äh, täidavad nad veel viimaseid tellimusi, mida nad said kümme-viisteist aastat tagasi ning äh, kompensatsiooniks need ettevõtted tihtipeale ekspordivad riikidesse, mis asuvad väljaspool Euroopa Liitu ning on osaks tärkava majandusega maailmast. ja siit jõuame kohe tasakaalustavate meetmeteni, aga selle teema juurde tulen tagasi üsna peatselt teadus- ja arendustegevuse tulemuste siire vähendab meie konkurentsivõimet, meie kaitsetööstuse konkurentsivõimet pealegi tärkava majandusega riigid on äh, loodnud, juba ka loonud edukaid kaitsetööstuse ettevõtteid ning nad muutuvad kaitsetööstuse vallas ennast ise varustavaks ja varsti ei saa meie ettevõtted enam oma toodangut neile müüa mis puudutab nüüd neid tasakaalustavaid meetmeid, siis tegemist on tõesti väga õilsa mõttega, äh, et neist tuleks loobuda aga ma tahaksin siiski rõhutada, et äh, tuleks teha vahet kaudsete ja otseste tasakaalustavate meetmete vahel. Äh, viimased on sellised, mis on meie Euroopa ettevõtmisele kahjulikud äh, me ei saa lubada, et sõjalis-, sõjavarustuse eksport sõltub nendega täiesti mitte seotud kaupade kohustuslikust ostmisest, nagu näiteks vaibad või rehvid. Äh, tehnoloogiasiirded Euroopa Liidu sees, aga võiksid aidata lahendada meie kaitsetööstuse killustatuse probleemi. daamid ja härrad, kolleegid, Euroopa Liidu liikmesriigid on äh, üsna hästi võtnud üle äh, kahe tuhande üheksanda aasta kaitsehangete direktiivi. aga kuidas on lood selle direktiivi praktilise ellurakendamisega? selleks, et saada selget ülevaadet arengutest kaitseturul, peaksid need arengud lepingute vallas olema selged ja kõigile nähtavad. kaubad, mida toodetakse kooskõlas kahe tuhande üheksanda aasta kaitsehangete algatusega, peaksid olema avalikkusele kättesaadavad läbi Euroopa Komisjoni pakkumist elektroonilise andmebaasi või Euroopa Kaitseagentuuri elektroonilise bülletääni või kui öelda seda nüüd teistmoodi, siis Euroopa Liidul on vaja äh, kaitsetööstuse äh, turu monitooringu mehhanismi kaitsetööstus on praegu väga killustatud ja peab muutuma konkurentsivõimelisemaks ja avatuvamaks ning peab ära kasutama neid eeliseid, mida pakub Euroopa Liidu siseturg Äh, probleem on aga selles, et paljud riigid tõlg-, ei tõlgenda Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit kolmsada nelikümmend kuus õigesti ja jätavad kaitsealased äh, tooted äh, siseturu tavadest kõrvale. sellele küsimusele tuleb leida lahendus ning lõpetuseks Äh, paremat ülevaadet Euroopa kaitsetööstusest vajavad äh, mitte ainult poliitikud ja sõjaväelased, vaid ka ärimehed, selleks, et neil oleks selge ülevaade sellest, millised arengud selles vallas toimuvad. täna see veel paraku nii ei ole võimalikuks lahenduseks selles vallas on juhtida nendele suurtele eelistele, mis kaasnevad nõndanimetatud off-the-shelf hange, self-hangetega niimoodi oleks võimalik vältida pikaajalisi arengufaase. me peame saavutama nõudluse konsolideerimise, kus ühised hankemenet-, kus ühiste hankemenetluste eelised on enesestmõistetavad. Off-the-shelf hanked peaksid tagama suurema harmoniseerimise tulemuseks oleks, et rohkem riike kasutab sama varustust ja seega on nende koostalitusvõime parem ja seetõttu äh, toetan ma tõhusat hankemeetodite algatust, millega on välja tulnud Euroopa Kaitseagentuur ning samuti toetan selle algatuse edasist arendamist. Äh, härra esimees, äh, nüüd võtan oma sõnavõtu kokku, daamid ja härrad, lugupeetud parlamendisaadikud, kallid sõbrad detsembrikuise tippkohtumiseni on jäänud suhteliselt vähe aega sellel ajal, selle aja jooksul oleme me kõik suutnud kommenteerida seda kahte alusteksti raportit, mille esitas proua Ashton ja äh, komisjoni teatist, mille pealkiri oli konkurentsivõimelisema ja tõhusama kaitse- ja julgeolekusektori suunas. mitmed teised riigid on koostanud terve rea teisi dokumente, mis sisaldavad ka huvitavaid mõtteid. Äh, kaitseministrite kohtumisel septembri alguses, millele järgnes ka välisministrite kohtumine, äh, võimaldas äh, samuti nendel teemadel mõtteid vahetada. mulle näib, et nüüd peaks kõrge esindaja äh, nii palju kui võimalik üritama veel oma raportit parandada ning peaks rõhutama seal kolme järgmist aspekti. kõigepealt tuleks tugevdada strateegilist nägemust Äh, tuleb taotleda üha suurema hulga konkreetsete tulemuste saavutamist ja töötada välja niivõrd võimal-, täpne tegevuskava kui võimalik, kus oleksid kirjas need eesmärgid, mis tuleb tulevikus saavutada äh, iga äh, punkt, mida ma just mainisin, väärib Belgia valitsuse tähelepanu. selle tippkohtumise tulemused on äärmiselt olulised. daamid ja härrad, lõpetuseks mõned üldisemad laadi mõtted Äh, mis peaksid panema meid jätkama seda tööd, mida me Euroopa kaitseküsimustes teeme. kõigepealt, käimasolevad arutelud on eelkõige poliitilised ja alles seejärel sõjalised. poliitikud annavad vajaliku tõuke selleks, et sõjaväelased saaksid äh, vajalikud vahendid selleks, et kohandada kaitset nendele arengutele, mis maailmas on toimunud. ilma poliitilise tõukejõuta ei toimu peaaegu mitte midagi. niisiis, valitsused on need, kes peavad oma kohustusi täitma ja peavad kaitseküsimused asetama sellele küsi-, sellele kohale, mis neile kuulub. detsembrikuine tippkohtumine annab riigi ja valitsusjuhtidele võimaluse Äh, pöörata kaitseküsimustele Euroopa Liidu ülesesituses suuremat tähelepanu. kui äh, nii, nagu äh, kõik näikse seda, sellega nõustuvad ja kordavad, et Euroopal on ühised huvid ja väärtused, siis miks me ei võiks minna kaugemale ka koostöö ja solidaarsusega kaitseküsimustes? oleks tõesti kahetsusväärne, kus Euroopa Liidus, kus meil on ühised väärtused, äh, läheme me tagasi individualistliku ja natsionalistliku egoismi juurde ja ütleme, et igaüks peab ennast rünnaku eest ise kaitsma. rünnak ühe vastu meist äh, peaks ikkagi olema rünnak meie kõigi vastu. minu arvates on see täiesti mõistlik reegel. ning lõpetuseks äh, suur osa kaitseküsimuste spetsialiste on nõus sellega, et mitte ükski Euroopa Liidu liikmesriik ei suuda ennast täna üksi kaitsta äh, ulatusliku rünnaku vastu. samuti ei suuda ükski Euroopa riik üksinda läbi viia suuri sõjalisi operatsioone kaugel asuvates sõjatandrites selle tõestuseks on ka hiljutised äh, operatsioonid, mida Euroopa Liit väljaspool Euroopat läbi on viinud Äh, seega koostöö äh, ja tugevam integratsioon on samuti vajalik majanduslikel ja tehnoloogilistel põhjustel. Ähm, meie kõige võimsam liitlane USA soovib väga selgelt, et Euroopa Liidu liikmesriigid äh, suurendaksid oma jõupingutusi. kaitsekoormuse võrdsem jagamine Äh, on midagi, mida me ei soovi, mida ei tule vaadata kui äh, USA-poolset äh, tahet oma sõjalist ülemvõimu maailmas suurendada. kui Euroopa riigid tahavad olla usaldusväärsed ja võimekad liitlased, siis nad peavad võtma endale suurema koorma omaenda kaitse eest. selleks, et õiges suunas minna, peab ähm, Euroopa Liit ähm, üles näitama otsusekindlat ja nähtavat juhi, juhi rolli Belgia jaoks ähm, äh, tähendab see eelkõige suuremat sõjalist koostööd kõige suuremate Euroopa riikide vahel, nimelt siis äh, Ühendkuningriigi, Prantsusmaa ja Saksamaa vahel. see loomulikult ei tähenda seda, et äh, koostöö nende vahel, mida mõned nimetavad äh, äh, Äh, sarnase mõttelaadiga väiksemateks riikideks ei oleks vajalik. nagu te teate, mina olen kogu aeg rääkinud sellest, kuivõrd oluline on meie koostöö Hollandi ja Luksemburgiga. teised regionaalse koostöövormid, näiteks Visekaardi rühma raames või näiteks Põhjamaade vahel on minu arvates ka väga palju tõotavad aga oleks hea, kui näiteid tuleks ka ülevalt poolt ja seetõttu suhtub Belgia väga soodsalt sellesse, mis soosiks äh, koostööd just nimelt kolme suure riigi vahel. see teeks äh, töö lihtsamaks ka väiksematele riikidele, kes võiksid siis äh, rohkem liituda nende suurte riikide projektidega. minu arvates on äärmiselt oluline koostada ühiselt ja samaaegselt oma kaitsekavasid see on kõige parem viis, kuidas äh, me saame soodustada ühiste otsuste langetamist selles osas, millist varustust osta, et me ostaksime varustust, mis on sarnane ja koostalitusvõimeline ning äh, hüve, mis sellest sünnib Euroopa Liidu äh, relvastust, kaitsetööstusele on ilmselge. ja lõpetuseks tahaksin et me lepiksime mõistega jagatud suveräänsus Äh, sõna suveräänsus väljaütlemine on tänapäeval väga ohtlik ja paljude jaoks on see termin ülipüha, mida ei tohi puutuda. Äh, samas tuleb aga tunnistada, et enam ei ole olemas absoluutset suveräänsust, milline ei oleks ka valdkond. ükski riik ei saa ennast äh, isoleerida ülejäänud maailmast, elada endasse tõmbunud täiesti iseseisvalt. üleilmastumine kogu, kohustab riike mõtlema teistmoodi ja just nimelt seetõttu peavad Euroopa Liidu riigid rohkem leppima äh, intensiivsema koostööga kõigis valdkondades, majanduse vallas, keskkonna valdkonnas ja ka kaitsevaldkonnas, selleks et seista silmitsi väljastpoolt tuleva survega. tõeline suveräänsus on see, mida jagatakse. daamid ja härrad, härra esimees, kallid kolleegid, äh, kallid kuulajad ja just nimelt sellise meelsusega läheb Belgia ja Belgia valitsus detsembrikuisele tippkohtumisele. meie eh, riik on nõus kõige sellega, mis nõuab, mis võimaldab edasi liikuda Euroopa kaitsestruktuuride väljatöötamisel ja ellurakendamisel. me tahame, et need struktuurid oleksid integreeritumad ja tugevamad. tänan teid ja olen valmis eh, küsimustele, mis teil tekkisid seoses minu ettekandega. aitäh! Thank you very much, Finn Dank. De Gaulle. <coughs> Bien, <coughs> monsieur le ministre, merci beaucoup. Euh, aitäh. Äh, üks asi on selge. Äh, me äh, oleme nüüd saanud selge ülevaate, mida detsembrikuul oodata te käsitlesite kõiki teemasid, tegemist oli tõesti kõikehõlmava lähenemisega Eh, jah, te tõesti rääkisite kõigest ja tänan teid selle eest ja ma olen täiesti kindel, et eh, kolleegidel on palju küsimusi ja kommentaare. Eh, kõigepealt meie aseesimees härra Sofokles soovib esitada küsimuse. tänan. kõigepealt ma sooviksin tänada ministrit äh, väga põhjaliku ettekande eest. mind äh, huvitab just äh, üks teema, täpsemalt kaitsetööstus. see on minu arvates väga huvitav ja ma arvan, et me peaksime leppima kokku kahes asjas. esiteks, siin äh, mängivad ähm, majandusarvud juba väga olulist rolli. üheksakümmend kaheksa miljardit eurot on Euroopa kaitsetööstuse maht. aga meil on äh, suur killustatus äh, kahekümne kaheksa liikmesriigi vahel, kaitse-eelarved on protsentuaalselt ka väga erinevad ja me peaksime mõtlema, mida teha tagamaks, et meie kaitsetööstus oleks konkurentsivõimelisem ja mul on mõned äh, konkreetsed küsimused. kas te olete arvamusel, et äh, konkreetne plaan võiks äh, tuua kaasa suuremat ühtsust kaitsetööstuses, nii et meil oleks võimalik oma kaitsesüsteemide kulusid vähendada vähendades ühtlasi ka dubleerimist. ja mis te arvate, kas meil võiks olla teatud ühine kaitseplaan, mis töötataks välja teatava aja jooksul? me peame olema konkurentsivõimelised ja me peaks andma sellele plaanile ka sisu sarnaselt USA, Venemaa, Hiinaga. kas teie arvates sellised võimalused eksisteerivad? ma ei räägi sellest, kas see on soovitav või mitte, ma räägin sellest, kas see on teostatav või mitte, aitäh euh,. aitäh. härra Liisek järgmisena. Christophe vient sortir. Alors Monsieur Galler. Ta ei soovi küsida, siis härra Kaaler, palun. jaa, vielen Dank, Herr Minister, ich möchte Ihnen aus- suur tänu, härra minister soovin äh, tänada teid äh, teie panuse ja ambitsioonikuse eest, mida te olete üles näidanud enne detsembrikuist tippkohtumist. ma tahaksin äh, veel kord tulla tagasi selle suveräänsuse küsimuse juurde. siin on tegemist siis olukorraga, kus on võimalik otsus suveräänselt nii vastu võtta kui ka suveräänselt rakendada aga tihtipeale meil seda rakendamise suveräänsust enam ei ole, kuna on puudu teatav kriitiline mass, nagu te mainisite, täitsa nii see on. meil on vaja loomulikult konkreetseid tulemusi, sellega ma olen täiesti nõus ja ma olen ka sellega nõus, et me peaksime otsustusprotsessi kiirendama. ma usun, et sarnased või vajalikud otsused selles valdkonnas võetakse ka varsti vastu. ja ka mõned konkreetsed küsimused minu poolt. kas te oleksite selle poolt, et detsembris äh, vastuvõetavate otsuste kiiremaks rakendamiseks oleks vaja kaitseministrite nõukogu formaliseerida ja tihemini kokku saada, et siis äh, nende otsuste rakendamist tagant tõugata ja jälgida. kas üks otsustest äh, peaks olema ka see, et me lepiksime kokku kaitsepoliitika nii-öelda põhjalikus ülevaatuses, et äh, panna paika, mis meil on ja mida meil on veel vaja. ja kolmandaks, kui ma teist õigesti aru sain, siis te olete selle poolt, et me peaksime tugevdama Euroopa Kaitseagentuuri koordineerivat äh, funktsiooni. see puudutab kaitseplaane, nõudluse konsolideerimist näiteks kas te võiksite üle kinnitada, et te soovite Euroopa Kaitseagentuurile nendes valdkondades tugevamat funktsiooni? me peame järgmisel aastal Euroopa Kaitseagentuuri äh, staatuse küsimused üle vaatama ja kas te olete arvamusel, et Kaitseagentuuri personali võiks tulevikus äh, tasustada Euroopa Komisjoni eelarvest? edasi küsimused äh, kaitsetööstuse siseturg, siin tuleb mängu artikkel kolmsada nelikümmend seitse. tihtipeale kasutavad liikmesriigid seda artiklit ettekäändena, et loobuda kaitsetööstuse siseturust. kas on plaanis tulevikus ähm, selles osas uusi meetmeid tarvitusele võtta, uut lähenemist juurutada? kas te olete selle poolt, et meil tekiks tulevikus äh, alaline struktureeritud koostöö nende riikide jaoks, kes soovivad kiiremini edasi liikuda, kas me peaksime üldse sellise menetluse aktiviseerima ja siis veel standardiseerimisest ja sertifitseerimisest? tundub, et NATO raamistikus me selles osas väga kaugele ei ole jõudnud äh, näiteks äh, Saksamaa, Prantsusmaa ei ole õhk, õhk tankimise puhul äh, suutnud teineteisele eriti abiks olla, võib-olla Euroopa Liidu raamistikus toimiks selline standardiseerimine paremini täna. aitäh, proua Kopa. mikrofoniga, palun. mikrofoniga. Uh, suur tänu detsembrikuine tippkohtumine on ähm, ääretult äh, oluline, viimastest aruteludest on juba kaua aega möödunud. me oleme arvamusel, et me peaksime rohkem panustama kaitseteemadele ja kindlasti ei peaks detsembrikuine tippkohtumine olema selline üksik äh, sündmus, vaid äh, meil peaks olema ka jätkumeetmed, konkreetne teekaart, äh, võrdlusalused ja me peaksime kokku leppima juba järgmises kohtumise kuupäevas. ma ei arva, et kaitseteemaga saaks tegeleda niimoodi ad hoc lähenemist kasutades, see peaks olema alaline teema. loomulikult äh, paljud liikmesriigid äh, on silmitsi äh, kriisiga, paljud parlamendiliikmed ka ei usu, et kaitseküsimused peaksid olema päevakorras, aga see on täiesti vale. me räägime ju oma kodanike julgeolekust. see peab kindlasti olema aktuaalne teema nii et ma tahaksin äh, kuulda Belgia arvamusest selles küsimuses. kolleeg äh, Michael Kaaler mainis äh, Euroopa Kaitseagentuuri reformi. kaitseagentuuril on oluline roll mängida praegusel raskel perioodil. me teame, et on liikmesriike, mis ei ole rahul sellega, kui Kaitseagentuur saaks uusi pädevusi finantseerimise valdkonnas ja ma tahaksin ka selles osas teie arvamust kuulda, aitäh. Si- äh,, Kristof. aitäh ja nüüd härra Liisek um,. Thank you very much, German. suur tänu, esimees. minister, ma hindan äh, väga, et te olete nendele teemadele juba aastaid tähelepanu pööranud, aastaid tagasi Halifaxis äh, mul oli võimalus teid ka kuulda ja te olete jäänud oma sealsete seisukohtade juurde. Te tegelikult oma sõnavõtus juba vastasite mitmetele mu küsimustele ära, nii et üks küsimus ja üks kommentaar ainult minu poolt. kõigepealt äh, vahendite ühendamine ja ühiselt kasutamine loomulikult võimaldaks meil säästa, aga sellest ei piisaks. eksperdid on öelnud, et meil on võimalik praeguste projektidega säästa umbes kolmsada miljonit, aga liikmesriikide poolsed kärped on sada korda suuremad, nii et sellest ei piisa tööstuse konsolideerimine on väga suur väljakutse, see võtab äh, aastaid aega, sellepärast et osad liikmesriigid äh, soovivad kaitsta neid äh, töökohti, mis neil on militaartööstuse ettevõtetes. Te ütlesite, et meil ei ole vaenlasi teisel pool piiri aga samas äh, Venemaa on läbi viinud, äh, läbi viimas oma sõjaväeõppust nimega Zapad, mis äh, tähendab teoreetilist rünnangut Euroopa Liidu ja NATO sihtmärkide pihta, ma loodan, et see on teoreetiline, nii et Venemaa poolt on tulnud ka poliitilist ja majanduslikku survet idapartnerlusriikidele ja tekib küsimus, et kas meie ei peaks mitte vastama sellele lähema koostööga või tihedama koostööga kaitsevaldkonnas ja kas me ei peaks kaasama sellesse koostöösse mitte ka idapartnerlusriike, aitäh! Merci, Jeffrey Van. aitäh, härra Van Orden! Thank you very much, chairman! tänan, esimees! härra kaitseminister, suur tänu teiepoolse ettekande eest, mis oli väga huvitav ja mul on mõned küsimused kas te arvate, et Euroopa Liit äh, saaks äh, kasu sellest, kui tal oleks oma kaitse-eelarve ja kas te arvate, et Euroopa Liidule oleks kasulik äh, see, kui tal oleks integreeritum käsuliini struktuur ja kas te kaitseministrite nõukogul soovite ka neid eesmärke saavutada, aitäh? Anna Gomes. aitäh, Anna Gomes. minister. minister ma olen nõus äh, kolleegiga, et vahendite koondamine, ühiselt kasutamine ei ole piisav. kas äh, teie arvates detsembri tippkohtumisel on äh, soovi üle vaadata praegune julgeoleku kaitsepoliitika rahastamise süsteem. praegu on äh, olukord selline, et riigid, kes võiksid olla rohkem kaasatud missioonidesse, kuna personal on olemas, ei saa seda teha, kuna on majanduskriis, näiteks minu riik Portugal on üks näide selle kohta. meil peaks olema erinev äh, koormuse jagamise süsteem ja me saaksime niimoodi vältida olukordi, äh, kus meil tekivad teatud äh, kitsaskohad või viivitused, nagu näiteks ka missiooni puhul. ja nüüd Süüria teema juurde. kui rääkida kriisiriikidest, siis on täiesti vastuvõetamatu, et Troika ei arvesta sellega, et meie näiteks Portugalis oleme suures majanduskriisis ja oleme ostnud allveelaevu. nüüd meil ei ole raha, et osta nendele allveelaevadele kütust, aga neid allveelaevu võiks kasutada Euroopa Liidu äh, kaitsepoliitilistel eesmärkidel. Neid allveelaevu võiks kasutada isegi selleks, et võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu, näiteks äh, allveelaevaga oleks parem äh, ka narkokuritegijaid avastada kui äh, fregattidega. ja veel äh, merendusteemadest. järgmisel aastal hakatakse laiendama Panama kanalit, see toob endaga kaasa suuri võimalusi, aga ka suuri riske kuritegevuse ja terrorismi valdkonnas kas, kas te olete mõelnud järele ka selle üle, kuidas tõmmata piiri sise- ja välisjulgeoleku vahele? meil oleks vaja näiteks ühist äh, piirivalvet. minu riigis näiteks on äh, kõik äh, niimoodi eraldatud, ühed tegelevad merendusaladuse kaitsega, teised tegelevad tollindusega ja see ei toimi riiklikul ega Euroopa Liidu tasandil, kui kõik nii killustatud on. ja edasi äh, julgeoleku ja kaitse missioon äh, Liibüas. Äh, parlament nõudis seda missiooni juba rünnaku alguses ja ka pärast seda. see missioon ei peaks keskenduma ainult piirijulgeolekule, millega me nüüd alustame, vaid me peaksime keskenduma Liibüa sisejulgeolekule, eelkõige just politseinike ja sõjaväelaste väljaõppele, see mõjutab otseselt ka meie sisejulgeolekut. ja nüüd äh, liibüalased on äh, pidevalt palunud meiepoolset äh, toetust ja me ei ole midagi teinud ja nüüd nad pöördusid NATO poole loomulikult enamik Euroopa Liidu liikmesriike on ka NATO liikmed, nii et me lõpuks teeme selle ikkagi ära, asi ei ole selles, et meil ei oleks personali või raha, vaid siin on tegemist äh, poliitilise tahte puudumisega. osad liikmesriigid lihtsalt soovivad jätkata nii nagu seni. Nad ei soovi Euroopa Liidu poolset koordineerimist ja kontrolli ja see kõik avaldab äh, väga negatiivset mõju meie endi julgeolekule. nii et äh, tahaksin kuulda äh, teie arvamust äh, selle kohta, mida kaitseministrid äh, nende teemadega seoses arvavad, aitäh! härra Landsbergis, äh, veel üks küsimus ja siis saab sõna. Eh, eh, eh, tänan, esimees, lühike märkus. tulles tagasi selle juurde, mida ütles kolleeg Liisek. jah ei saa öelda, et meil ei ole vaenlasi teisel pool piiri. meil on seal teisel pool piiri sellised isikud, kes peavad meid vaenlaseks ja sellega tuleb ka arvestada, aitäh. see küsimus oli tõesti lühike ja selge. härra minister, palun answer in the opposite way and I will start with the remark that was made. vastan tagupidises järjekorras kõigepealt härra Landsbergisele. me oleme väga hästi äh, teadlikud sellest, mida te väga hästi kirjeldasite, mis meie ees seisab. praegusel hetkel äh, Belgia osaleb äh, Baltikumi õhuruumi kontrollimisel ning me igapäevaselt praktiliselt näeme seda, millest te rääkisite. see on suur probleem ja ma arvan, et kui me töötame välja ühtse Euroopa kaitsepoliitika, siis tuleb arvesse võtta ka seda sõnumit, mida teie just väljendasite. mitmed kolleegid küsisid, mis on detsembri tippkohtumise peamine eesmärk. kõigepealt üks kõrvalmärkus. kaitseministrid ei osale tollel koosolekul võib-olla välisministrid osalevad seal kohtumisel. kui rahandusministrid seal ka osalevad, siis muidugi peame olema väga ettevaatlikud. paljud kolleegid, kui nad räägivad siseriiklikest vahenditest kaitsetööstusele, ka kaitsesektorile, siis nad no, tegelikult tunnistavad, et üsna palju ähm, raha läheb endiselt ka kaitsesektorile. samuti tuleb rõhutada seda äh, äh, terviklikku lähenemist detsembri tippkohtumisele. me peame ähm, äh, äh, õpime ju ka ajaloost, nagu president Landsbergis ja teisedki ütlesid, aga äh, me peame õppima ka hiljutistest sündmustest, äh, mõtlema, kus olid puudujäägid. meil toimusid hiljuti kaks äh, operatsiooni, kus osalesid mitmed riigid, kes on esindatud ka siin laua taga. me peame mõtlema, mis meil jäi puudu Malis Äh, operatsioonis, mida alustas Prantsusmaa ja siis teda toetasid teised äh, riigid, näiteks äh, õhus tankimine. milline on mehitamata õhusõidukite potentsiaal Euroopas, kui hästi me saame satelliitidelt informatsiooni ja nii edasi? seda tuleks kõiki, kõike terviklikult arvesse võtta detsembri tippkohtumisel me peame lähenema praktiliselt. teiseks, me peame otsustama, mida need äh, Euroopa äh, lahingugrupid täpselt tähendavad. kas me soovime, et neid saab ka rakendada? mina soovin, et äh, riigid Äh, äh, et, et osa nendest lahingurühmadest saaks ikkagi ka äh, välja saata. näiteks võtame Liibüa, me tegime, sõlmisime kokkuleppe, et me tegutseme ÜRO egiidi all ja et see peab olema sõjaline operatsioon Gaddafi vastu ja see operatsioon oli edukas täiesti Äh, otsus tuli äh, küll väga raskelt äh, ning samuti peame me rääk-, arvesse võtma ju ka solidaarsust NATO sees, ainult üheksa riiki tegelikult osales seal. aga kas Euroopa Liit ja muud rahvusvahelised organisatsioonid on jätkanud tööd seal, kas nad aitasid üles ehitada institutsioone ja nii edasi? ei. ja ka see on oluline probleem. me võime küll rääkida sellest, et me peaksime sellest õppima, aga otseselt see võib-olla kaitsesektorit ei puuduta. Äh, proua Koomese äh, küsi-, kommentaar Portugali valitsusepoolsete hangete kohta, ma seda ei sooviks kommenteerida, aga on mõeldamatu, et öö, äh, me ei võta oma tulevastes aruteludes arvesse väga olulist rolli, mida peaks mängima Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja Saksamaa. Need kolm riiki peavad olema ühe võrdselt kaasatud ning nende, nende potentsiaalne roll on väga oluline. Nad nii-öelda peaksid võtma endale vastutuse äh, ühtse süsteemi väljatöötamisel. niisiis Äh, tipnema terviklikult, äh, võtma arvesse praktilisi äh, asjaolusid ning mõtlema, mida teha ka Euroopa lahingrühmadega. me, ma ei pea siin silmas, et need lahingrühmad peaksid kohe asuma võitlema, aga me peaksime Euroopas, kas Euroopa Parlamendis, komisjonis või kuskil mujal paika panema sellised kriteeriumid, mille kohaselt osad nendest lahingrühmadest oleks äh, võimalik saata ka sõjalistele operatsioonidele. sellega ma vist vastasin ka kolleeg Van Ordeni küsimustele. mitte äh, lõplikult, aa, eelarve. ma mainisin korraks ka eelarvet kõikidel liikmesriikidel on suur väljakutse, mis on seotud eelarvekärbetega. mõnel pool kärbitakse eelarveid kahekümne protsendi võrra koguni. Belgias me põhimõtteliselt saavutasime oma eelarve eesmärgid, aga neljandik personalist koondati, üks kolmandik äh, kasarmutest suleti, eelarve vähenes meil märkimisväärselt. aga meie tegevuse tõhusus suurenes, see, me peame olema võimelised sõjalistes operatsioonides osalema, seda me oleme nüüd võimelised, seda rõhutas meie valitsus ja parlament ning samuti peab meil olema väga kaasaegne varustus seda tuleks ka rõhutada detsembri tippkohtumisel. me, kui me räägime eelarvevahenditest, siis peame tagama, et investeeringuid in, eh, tehakse eh, uutesse tehnoloogiatesse, mis eh, oleks ka kasutatavad kriisiolukorras ning nad peavad olema ka koostoimivad. me peame arvesse võtma ka praegust öö, olemasolevat süsteemi, NATO struktu-, struktuuri. samas me peame rõhutama ka seda, mida meie peame tegema, mitte, mitte ainult NATO raames. seda ei peaks mainima võib-olla mitte ainult preambulis, vaid lõppjäreldustes tippkohtumisel nii, ma arvan, peaksime me üle saama nendest eelarve piirangutest, aga, aga see puudutab ka tulevasi investeeringuid. suur hulk Euroopa Liidu ja NATO liikmetest seisavad silmitsi küsimusega, kas, kuidas me, kuidas me saame hakkama selle F kuusteist ründelennukite või muude sarnaste väga kaasaegsete, kaasaegse varustusega see on oluline nii operatiiv- kui strateegilistel põhjustel. niisiis, eelarve kärped on küll väljakutse, aga nad äh, võivad aidata meil äh, töötada välja uut lähenemist äh, kaitsevaldkonnale. siis Saksa kolleegi küsimus, mis puudutas artiklit kolmsada nelikümmend kuus. see, mida te ütlesite suveräänsuse kohta, on väga oluline, aga see artikkel puudutab otseselt komisjoni äh, pädevust äh, komisjonil peaks olema äh, rangem seisukoht seoses äh, artikliga kolmsada nelikümmend kuus. see on paljude liikmesriikide jaoks äh, selline taganemis- või põgenemisklausel. Euroopa Komisjon peaks äh, selle artikli kallal rohkem tööd tegema, sellepärast et muidu säilib selline olukord või vähemalt ettekujutus, et paljud liikmesriigid äh, soovivad äh, seda artiklit ettekäändena kasutada ja kindlasti hakkab selle teemaga tegelema uus Euroopa Komisjon. mis äh, puudutab ühiseid kaitseplaane, jah. De, de IDA. Ben, en fait, la vocation de l'EDA Äh, kui rääkida nüüd Euroopa Kaitseagentuurist, siis selle agentuuri funktsioonid on kirjas tema, tema põhikirjas, nii et, et meil ei ole siin äh, vaja küsida, kas on vaja rohkem isikkoosseisu, kas on vaja rohkem vahendeid sellele ame-, agentuurile. Äh, see on poliitiline küsimus, mille, mis tuleb lahendada Euroopa Liidu sees. me peame andma sellele agentuurile võimaluse teha oma tööd. kui ma ei eksi, siis äh, äh, äh, see agentuur tegi möödunud aastal sada kakskümmend üks ettepanekut selles osas, kuidas oma tööd parandada Äh, ja ka mitmeid teisi ettepanekuid. aga loomulikult me ootame sellelt äh, ametilt palju, agentuurilt palju enamat. Äh, see agentuur peaks töötama välja nägemuse Euroopa kaitseküsimustes. aga selleks on vaja ka poliitilist avatust, avatust eelkõige Äh, poliitikud peavad äh, looma võimalused, et amet saaks oma tööd korralikult teha, minu arvates on äh, amet teinud tõesti väga head tööd ning näiteks ka Gentis toimunud kohtumisel me kõnelesime sellest, kuidas selle ameti, agentuuri tööd parandada Äh, kui me vaatame nüüd, kas olu-, kas äh, klaas on tühi või äh, pooltühi või pooltäis, siis minu jaoks on see, võiks öelda, et klaas on siiski pooltäis, sellepärast et äh, see agentuur on teinud head tööd, aga loomulikult peaks talle andma võimalused oma töö veel paremini teha, niisiis, härra esimees, äh, ma arvan, et ma olen vastanud üsna paljudele küsimustele ahah see ähm, ametlik äh, nõukogu kohtumine, seda äh, formaati on natukene muudetud. Äh, kaitseministrid tulevad nüüd kokku ainult omavahel siis erinevate eesistumise, eesistumiste ajal. Äh, tegemist on äh, struktuuriga, mis peaks äh, laienema ja suurenema, aga antud hetkel ei ole ta nii-öelda veel täiskasvanu seisusesse jõudnud. me ei tegutse küll täielikus tühikus või vaakumis, me peame tegema äh, Äh, koostööd teiste institutsioonidega Euroopa Liidus, aga see koostöö ei ole veel täielikult välja kujunenud, näiteks kui äh, kaitseministrid kokku tulevad, äh, siis tavaliselt paralleelselt välisministritega ja selli-, sellisel juhul on tihtipeale oht, et et tulemusi sellistel äh, kohtumistel eriti palju ei ole, nii et, et tuleb hoolitseda selle eest, et selliste kohtumiste tulemuslikkus paraneks. Äh, ma äh, leian, et selle kaitseministrite kohtumise institutsionaliseerimine oleks suur samm edasi, aga ma arvan, et ühel või teisel äh, moel need äh, kaitseministrite kohtumised mõjutavad otsuseid, mida langetama hakatakse. kas äh, on võimalik, et, et ülem, ülemkogu näiteks annaks sellise ametliku õnnistuse kaitseministrite kohtumistele tulevikus? kui Eh, kui vaadata, mida on öelnud eh, alalised eh, esindajad, siis ma ei ole kindel, et lõp-, lõpliku, lõplikke otsuseid selles küsimuses veel ei ole. praegu, praegu on kõik veel suhtumiste ja hoiakute tasandil ja tahaksin esitada teile veel ühe viimase küsimuse, väga konkreetse. mind hämmastas see, mida te ütlesite eh, selle kohta, et kui me soovime kvalitatiivset edasiminekut, siis on vaja, et need suured riigid, see tähendab Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriigid, eh, näitaksid üles algatust eh, Te rääkisite siin ka sellistest sarnase mõtlemisega väikeriikidest Äh, aga äh, minu meelest just nimelt selles vallas Belgia osaleb väga aktiivselt, äh, Belgia osaleb väga aktiivselt sõjalistes operatsioonides, Euroopa Liidu omades, NATO omades. Belgia osales näiteks Liibüa operatsioonis, Mali operatsioonis. Belgia võimekus on küll suhteliselt tagasihoidlik, aga samas Belgia pidevalt osaleb sellistes operatsioonides Äh, kuidas te seda seletate? Äh, meil on äh, meie sõjavägi loomulikult ei ole sama suur kui Prantsusmaa või Ühendkuningriigi või Saksamaa oma, aga me oleme arendanud välja sellised väeüksused, keda on võimalik väga kiiresti kohale saata näiteks äh, Afganistanis me oleme, osaleme ISAF-i koosseisu, samuti operatsioonis Atalanta äh, ja samuti mitmetes teistes operatsioonides, mis on toimunud Aafrika ranniku lähedal. Äh, Unified Protection Liibüas, selles operatsioonis osalesime ja ajaloolistel põhjustel Äh, oleme me olnud äh, ka alati esindatud näiteks äh, Liibanonis, samuti olime endises Jugoslaavias ja Aafrika mandril oleme osalenud suurtes ÜRO operatsioonides, näiteks Kongo idaosas see operatsioon, selline osalus on väga, väga oluline, see näitab, et võimalik on osaleda erinevates, erinevates missioonides, aga tavaliselt me oleme eelistanud osaleda nüüd ÜRO äh, juhtimise all toimuvates missioonides. mis puudutab nüüd Süüriat, siis me oleme oma parlamendis seda teemat arutanud äh, äh, võib-olla paari nädala pärast sõltuvalt rahvusvahelisest kontekstist, see rahvusvaheline kontekst küll pidevalt muutub, aga äh, nagu ütles välisminister, äh, New Yorgis toimunud kohtumisel, mis, kui ma ei eksi, oli paar päeva tagasi, äh, siis kui otsutas, otsustatakse Süürias sekkuda, siis kindlasti kasutatakse Belgia võimekust näiteks keemiarelvade neutraliseerimise vallas ma arvan, et äh, on oluline, et me ka selles ettevõtmises osaleme, aga äh, liikmesriikide osas valitseb suur tõrksus Süüria küsimuses, Süürias, Süüria asjadesse sekkumise küsimusel, selleks on ajaloolised põhjused ja äh, tihtipeale Äh, kui äh, mõnelt riigilt küsitakse, kas ta sekkub või ei, ta ootab, tahab ära oodata, mida teised riigid tehavad, oodatakse, et keegi teine võtab endale vastutuse. E, e, Needsamad liikmesriigid, kes on Euroopa Liidu liikmed, osalevad tihtipeale ka teistes organisatsioonides e, Äh, aga aga igas organisatsioonis on ka selliseid riike, kes ei ole sekkumisest huvitatud, seega seal on sekkumishuvilised, sekkumisest mitte huvitatud ja äh, üksmeele saavutamine nende vahel on väga raske. Äh, ei saa olla niimoodi, et alati on needsamad riigid, kes igal pool sekkuvad ja näiteks ma, ma olen täiesti kindel, et et äh, see, see, see küsimus äh, Süüriasse sekkumisest kindlasti tõstatub ka NATO tasandil, sellepärast et äh, USA ootab, et Euroopa liitlased annaksid oma panuse kaitsekoormuse jagamisse see on ka täiesti arusaadav. ja ma arvan, et seda on siin, seda mõtet on siin kojaski varem välja öeldud. niisiis tahaksin, et ka teie komisjoni liikmed oleksid selle teemaga kursis. aitäh, suur aitäh teile, härra minister, et te täna meie hulka tulite. meie uksed on teie jaoks alati avatud ka pärast ülemkogu ja ma loodan, et äh, teie kolleegid, äh, finants, äh, rahandusministrid ei hakka seda teemat täielikult domineerima. ja meil õnnestub sellel teemal veel kohtuda ja kõnelda. aitäh, teeme väikese lühikese pausi ja siis võtame vastu oma järgmised külalised, et arutada olukorda Süürias, aitäh!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

Bien, euh, mesdames, messieurs, chers collègues, nous allons... daamid ja härrad, kallid kolleegid, jätkame oma koosolekut. nüüd äh, on meil umbes tund aega äh, selleks, et kõnelda olukorrast Süürias. nagu te teate, on tegemist väga äh, muutliku olukorraga nii diplomaatilisel kui ka sõjalisel tasandil me ei saa seda teemat siin äh, veel äh, väga põhjalikult ar arutada, me ei saa kõnelda kõigest, äh, mis on Süürias toimunud. praegu arutatakse seda teemat ka New Yorgis, seda arutatakse Ahveti komisjonis. täna tahaksime lihtsalt heita valgust sellele, milline on äh, Äh, olukord Süürias ja millised on siis äh, sõjalised tagajärjed, kui arvestada äh, seda, mis viimasel ajal Süürias on juhtunud, kas on võimalik, et sekkutakse sõjaliselt, see sõjaline sekkumine on praegu küll peatatud, aga sellest mõttest ei ole täielikult loobutud. ÜRO-s käivad kõnelused Julgeolekunõukogu resolutsiooni üle niisiis igatahes eh, tegemist on teemaga, mis on, asjaga, mis on endiselt võimalik, see sõjaline sekkumine ning mina sooviksin eh, saada natukene rohkem teada, millised oleksid need võimalikud tagajärjed, kui see sõjaline sekkumine aset leiab ja milline on olukord kohapeal, olen siia kutsunud kaks eksperti, suur aitäh, te täna siin olete Äh, ma saan aru, et teie ülesanne meid täna valgustada pole kerge, sellepärast et Süüria puhul me tihtipeale tegeleme spekulatsioonidega, meil ei ole alati kõige kohta väga täpseid andmeid. minu vasakul istub härra Julian Barstacey, kes on ähm, Euroopa Nõukogu välissuhete ekspert, kes on keskendunud just nimelt äh, Lähis-Idale ja viimasel ajal eriti palju äh, Süüria teemale ja äh, natuke kaugemal minust vasakul istub härra Jean-Pascal Sander, kes on äh, teadur äh, kaitseuuringute instituudist Pariisist ja tema tegeleb eelkõige massihävitusrelvadega, niisiis teemaga, mis on Süüria kontekstis vägagi päevakajaline. kõigepealt annaksin ehk sõna härra Sanderile ja siis äh, härra Pars teisile, palun. Äh, esimees äh, lugupeetud välisasjade ja julgeolekukomisjoni äh, liikmed, mul on väga suur au olla teie ees täna ja kõnelda keemiarelvadest ning desarmeerimisest Süürias. ma mõistan, et mitmed minu hiljutised kirjutised sellel teemal on teile kättesaadavad taustainfona ning seetõttu piirdun ainult mõningate kõige olulisemate küsimustega. kahekümne esimesel augustil äh, sai maailm teada, et äh, Süürias on aset leidnud keemiarelvarünnakud äh, paljud inimesed surid mürgise gaasi kasutamisel tagajärjel ja paljud kannatavad siis gaasiga kokkupuutumise tagajärgede tõttu. ja nüüd me teame kindlalt, et kasutati sariini kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpust saadik on pideva, korduvalt viidatud sellele, et Süürias on keemiarelva kasutatud, aga äh, ametlikke kinnitusi selle kohta pole tulnud. Äh, äh, niisiis, siiani me ei saanud kindlalt väita, et Süürias oli kasutatud keemiarelvi see viimane kahekümne esimesel augustil aset leidnud rünnak aga erines oluliselt varasematest väidetavatest rünnakutest. paralleelselt rünnati mitmeid erinevaid piirkondi, ohvreid oli väga palju ning äh, infot rünnaku kohta tuli väga palju videosalvestusi, pilte, tunnistajate kinnitusi ja kõik see viitas sellele, et tegemist oli tõesti väga tõsise rünnakuga. antud hetkel olen ma Äh, ra-, kindel, et äh, neid rünnakuid ei viinud läbi mässulised. Äh, ÜRO uurimismissioon tutvustas oma jätt kuueteistkümnendal septembril ja selles aruandes kinnitatakse, et massihävitusrelvi on kasutatud. selles raportis tuginetakse paljudele proovidele, ohvrite ülekuulamisele, laboratoorsetele analüüsidele Äh, uurijad äh, äh, siis tegutsesid väga süstemaatiliselt, aga mõned elemendid, mis nende rünnakutega seotud on, on sellised, mida raport ei ole veel täielikult selgitanud. näiteks ilma, tuleb kindlaks teha, kuidas täpselt see gaas sinna kohale toimetati ja kes selle taga on peab kindlaks tegema, kas sariin oli tööstuslikult toodetud või käsitsi. väga paljud inimesed äh, jõudsid siiski äh, äh, arsti, paljudel inimestel õnnestus ju saada siiski arstiabi ja, ja, ja koheseid surmajuhtumeid oli vähe. Ühendkuningriik, USA ja mitmed teised oma sõnavõttudes äh, tuginevad tihtipeale varasematele äh, väidetele keemiarelva kasutamise kohta, süüdistades Süüria relva, Süüriat süstemaatiliselt äh, keemiarelva kasutamises. aga tegelikult ei ole ei USA ega Ühendkuningriigid avaldanud piisavalt tõendeid, et sõltumatud organid saaksid seda väidet kinnitada. ma olen viimastel kuudel äh, Äh, pidevalt rõhutanud, et kui me piiratud tõendite põhjal väga kaugeleulatuvaid järeldusi hakkame tegema, siis see on ohtlik. Äh, siin, antud juhul võib see viia sõjalise sekkumine. Äh, kõik eriarvamusel olijate seisukohad lükatakse lihtsalt kõrvale praegu, andmed on tihtipeale väga killustatud ning neile olutatakse suuremat väärtust, kui neil tegelikult on ning seega äh, meile ja seetõttu äh, ongi võimalik siiski väljendada kahtlusi ja Venemaal on näiteks võimalik Süüriat kaitsta. Äh, Venemaa ja USA saavutasid raamkokkuleppe Süüria keemiarelvade hävitamise kohta neljateistkümnendal septembril. Süüria teatas, et ta liitub keemiarelvade konventsiooniga ning äh, sellest saab äh, saja üheksakümnes konventsiooniga liitunu neljateistkümnendal oktoobril. Äh, Süüria on esimene keemiarelvi omav riik, kes liitub selle konventsiooniga pärast seda, kui lepingus on juba kirjas kuupäevad lepingu, relvade hävitamiseks see tähendab, et organisatsiooni täidesaatev nõukogu peab Äh, paika panema kuupäeva äh, relvade lõplikuks hävitamiseks ja ka vaheetapid. nii palju, kui mina tean, äh, ei ole seda otsust veel langetatud ja kuna seda otsust ei ole, on väga raske hinnata, kui realistlikud need kuupäevad, mis raamkokkuleppes kirjas on, on. suhted konventsiooni osaliste õiguste ja kohas, kohustuste vahel ning need nõudmised, mis on USA ja Venemaa dokumendis, äh, peavad leidma veel juriidiliselt siduva ja seeläbi ka jõustatava vormi, et desarmeerimist saaks läbi viia äh, selge on aga see, et need arengud on muutunud, muutnud rahvusvahelist äh, dünaamikat ja üha lähemal on karistavate sõjaliste rünnakute võimalus näiteks keemiarelva keelustamise organisatsioon ÜRO on seda tõsiselt kaalunud. desarmeerimine tähendab seda, et kõrvaldatakse teatud relvakategooria riigi relvastusest. relvade hävitamine on üks osa. kui kasutatakse võimalus selliseid relvi kasutada, siis Äh, ei ole võimalik ka tulevikus äh, edukalt neid relvi enam kasutusele võtta. selleks meil on aga vaja äh, see ja seega tähendab, kui neid relvi ei ole, ei ole võimalik ka tulevikus vägesid treen-, koolitada, neid relvi kasutada ja samuti need inimesed, kes neid relvi välja töötavad, kaotavad osaliselt oma oskused neid relvi eraldi areneda relvade äh, kõrvaldamine relvastusest äh, kõrvaldab äh, olulise surve neid relvi jällegi omandada. desarmeerimine tähendab seda, et me tahame ära hoida ka sõja puhkemist, eriti nende relvadega, mida peetakse rahvusvahelistele suhetele destabiliseerivaks. nii et, et inimeste arvates on selliste relvade kõrvaldamine panuseks rahusse ja julgeolekusse nii oli näiteks eh, keemiarelvadega tuhande üheksasaja kolmekümnendatel aastatel ja isegi kui sõja, sõda puhkeb, siis eh, desarmeerimine keelab selliste relvade kasutamist lahinguolukordades või konfliktide eskaleerimist. mis puudutab nüüd USA-Venemaa raamkokkulepet, siis eh, Süüria peab loobuma oma keemiarelvade kasutamisest ja see hoiab ära edasised keemiarelvarünnakud Süüria kodusõja ajal kui Süüria liitub äh, keemiarelvade keelustamise äh, konventsiooniga ja tunnistab selle keemiarelva keelustamise organisatsiooni olulisust, äh, siis on Venemaa ja USA teinud Süüria desarmeerimisest pikaajalise kohustuse ja mitte mingi ad hoc lahenduse probleemidele. kui see relvade kõrvaldamine osutub edukaks, siis äh, Äh, võib-olla see raamkokkulepe äh, annab ka uut hoogu nõndanimetatud Helsingi protsessile, et kutsuda kokku äh, siis ka kohtumine, kus arutatakse teiste massihävitusrelvade likvideerimist Lähis-Idas. samas aga mõned olulised väited, mis puudutavad regionaalset julgeolekut näiteks strateegilisi äh, suhteid Egiptuse, Iisraeli ja Süüria äh, vahel tuleb läbi vaadata nii äh, doktriinide tasandil, arvestades nende valduses olevaid relvi, kui ka seda, kas nad on liitunud keemiarelva ja bioloogilise relva tõrje, kasu, keelustamise konventsioonidega. ja Iraani tuumaprogrammi suhtumine võib samuti muutuda Äh, igatahes praegu äh, New Yorgis toimuvad kohtumised on julgust sisaldavad. näib, et Iraani presidendivalimised olid äh, pöördepunktiks. Teheran tahab jällegi suhelda maailmaga viisil, mis on mõlemale kasulik. minu arvates mängib Iraan väga olulist rolli Süüria keemiarelvade hävitamisel ning võib-olla aitab Iraan isegi sõjale lõppu teha. kas see praegune dünaamika saab jätkuda, kui äh, pannakse, äh, kui paari nädala pärast toimub karistav sõjaline rünnak Süüria vastu. mõelge sellele, aitäh! aitäh! ja nüüd natuke võib-olla teistsugune ettekanne, härra Barnes Stacy, palun. aitäh, härra esimees, et te kutsusite mind siia Süüriast rääkima mul paluti, et ma alguses kõneleksin lühidalt, et ma saaksin hiljem ka küsimustele vastata, seega kõigepealt esialgsed mõtted üldisest olukorrast Süürias, milline on sõjaline ja po-, poliitiline olukord seal ja kuidas diplomaatiline või sõjaline sekkumine sinna võiks olukorda mõjutada. olukord koha peal kõigepealt, selge on see, et kuigi rinne liigub edasi-tagasi, on tegelikult tegemist patiseisuga. ma olen veendunud, et kumbki pool ei suuda võita ja mingisugust dünaamika potentsiaalset muutust lähiajal näha ei ole. režiimil on küll tähtsamates kohtades riigis kontroll enda käes, näiteks pealinnas ja mujal suuremates linnades, aga no põhja äh, ja idapiirkonnad on kindlalt mässuliste käes ja nad on vis-, visanud kindlalt kinda režiimi kontrollile üle terve riigi. samas, režiim on ühtne, nad on, võitlevad ühtselt, regionaalsed ja rahvusvahelised partnerid toetavad neid kindlalt endiselt ning mingisugust killustumust, killustimist või deserteerumist näha eriti ei ole, mis mõjutaks nende olukorda. Ali Habibi ületulek, endise kaitseministri ületulek hil-, hiljuti oli, tegelikult näitas nende režiimi tugevust ja see, et, et opositsioon äh, näitab seda so oma suure võiduna, et ta üle tuli, no tegelikult pigem näitab nende meeleheidet. mässulised aga on järjest keerulisemas olukorras. Neil on järjest rohkem probleeme säilitada ühtset äh, jõudu. kuigi nende üksused on endiselt äh, tugevad, siis äh, viimastel nädalatel võib näha äh, tõsist ühtsuse kadumist, mis tekitab küsimusi tulevikuks. mässulised omavahelgi võitlevad, äh, mõõdukad ja äh, ekstremistid omavahel näiteks, eriti Asasi piirkonnas, mida hiljuti võis näha. samuti kurdid justkui on poliitiline opositsioon eksiilis, aga peamine poliitiline äh, rühmitus kurdi, kurdide oma on tegelikult kõrvale tõrjutud. viimased uuringud, hinnangud ütlevad et, et viiskümmend protsenti mässulistest kuuluvad nüüd mingisugustesse erinevatesse islamistlikesse rühmitustesse. mõõdukamad üksused ütlevad, tulid välja avaldusega, et nad on vastu väljaspoolt sekkumisele ning nad ei soovi ka koostööd teha islamistidega. Salim Idris SMC-st äh, äh, on hakanud äh, nende, nende hulgas mõjuvõimu kaotama. džihaadivõitlejate osakaal väljamaalt suureneb, samuti sekkuvad venelased ning mida enam konflikt edeneb, seda enam sellised trendid süvenevad. mis puudutab sõjalisi võimalusi, siis hiljuti vaieldi siin sõjalise sekkumise üle, aga tegelikult selgus, et lääneriigid väga ei soovi märkimisväärselt sõjaliselt sekkuda aga oluline on ka see, et ega mingisuguseid sõjalisi lahendusi öö, ei olegi, eriti need, need kiired öö, rünnakud o, oleks olnud pigem sümboolse tähendusega keemiarelvade puhul oleks võib-olla nad olnud isegi mõjukad, kuid reaalset olukorda lahingutes vaevalt, et nad oleks muutnud keemiarelvadest tõttu hukkunud inimesed moodustavad endiselt alla ühe protsendi kogu hukkunute arvust. ning mis puudutab Süüria konfliktist tulenevaid ohtusid, siis keemiarelvade oht on küll üks, aga põgenikevood piirkonnas, džihaadivõitlejate sekkumine on tegelikult palju tõsisemad ohud ning millega pole seniti, senini tegeletud samuti ei ole selge, kas mingisugune sekkumine, sõjaline sekkumine või mässuliste relvastamine aitaks olukorda kuidagi koha peal lahendada. praegusel hetkel on selge, et kumbki pool ei soovi äh, asuda äh, äh, mingist, mingisugust poliitilist lahendust leidma ning sekkumine pigem õhutab erinevaid pooli veel rohkem võitlema mässulised on öelnud, et nad ei soovi hakata läbirääkimisi pidama režiimiga mitte mingil moel ning äh, kui lääneriigid neile hakkavad relvi tarnima, siis ega nad oma mõtteviisi ei muuda. kuigi poliitiline lahendus on öö, äh, oluline, et konflikt lõpetada. Hezbollah äh, Äh, Iraan äh, äh, tund-, tundub kohtlevat seda kon-, konflikti kui osana strateegiast režiimi muutuseks Iraanis ning lääneriigid soovivaks, soovivad loomulikult ka seda dünaamikat muuta. Süüria vähemused loomulikult ka järjest rohkem kardavad, et sunniitide järjest suurem tõus seab ka nende tulevikuohtu. ja nad ei soovi, et aidatakse sunniitidel võimu võtta. tõsiasi on see, et ainuke viis, kuidas sõjaline sekkumine võiks olukorda muuta, on kui see sõja, sekkumine on tõesti suuremahuline ning äh, selline, kus äh, juhtohjad äh, lääneriigid tõesti enda kätte võtavad, aga sel-, sellist arvat-, asja arvatavasti ei toeta ka äh, naaberriigid seal piirkonnas. ainuke võimalus oleks tõesti selline Iraagi sõjasugune sekkumine, aga praegusel hetkel on see välistatud erinevatel põhjustel. samuti tuleb ju mõelda selle peale, mis pärast ju, äh, äh mässuliste võimalikku võitu peaks juhtuma äh, kas on mingisugune uus struktuur Assadist Süüriale alternatiiviks? praegusel hetkel tundub, et puhkeb teine kodusõda, sest mässulised on järjest rohkem killustunud, võitlused toimuvad ekstremistide ja mõõdukate vahel kontrolli üle Süürias. samas jõu kasutas, jõu kasutamise ähvardused on toonud kaasa diplomaatilised liikumised kõrvalmärkusena võib öelda, et ma ei arva, et jõuga ähvardamine tuleneb, on mõjutanud Venemaa seisukohtade muutmist. ma tulen just Moskvast ning Nad ei, ei, ei ja Venemaa kardab kõige rohkem, et kui lääneriigid ühepoolselt ÜRO süsteemist väljaspool sekkuvad, siis see äh, pigem äh, süvendab Liibüas äh, tehtud pretsedenti. mässuliste võit neid nii väga ei häirigi. on selge, et keemiarelvad saab hävitada ainult siis, kui on kohapeal ka inimesed, kes seda teevad, kui on olemas äh, mingisugune struktuur selleks ning seda saab luua ainult läbi poliitilise protsessi ja läbi mingisuguse relvarahu koha peal. ning seetõttu tuleks sellega edasi tegeleda, see on ainuke viis, kuidas konflikti lahendada, ehk kõik osapooled tuleks läbirääkimiste laua taha kutsuda režiim on järjest rohkem veendunud, et äh, mässulised lõplikku äh, võitu ei saa, seega tuleks äh, tulla läbirääkimiste laua taha, sinna tuleks kutsuda ka Iraan ning Assaadi saatuse küsimus peaks selguma alles läbirääkimiste lõpus, mitte see ei oleks, peaks olema mingisugune eeltingimus läbirääkimisteks ning tuleb ju tunnistada, et Assadil on ka koht läbirääkimiste laua taga välja võideldud, teda ei saa kõrvale lükata ja mässulised peavad sellega leppima. seega tuleb äh, äh, keskenduda kahele aspektile. kõigepealt äh, kompromissi saavutamine venelaste ja iraanlastega, et kaasata ka nemad protsessi läbirääkimistesse tuleb ära kasutada asjaolu, et nad tunnevad survet, nad ei soovi praeguse olukorra jätkumist ning nad soovivad tegelikult mingisuguseid läbirääkimisi, nagu iraanlased ka ütlesid. aga samuti tuleb avaldada äh, mässulisi ja nende toetajaid äh, Pärsia lahe riikides ja Türgis, kes jagavad ka mõneti mässuliste ambitsiooni, ambitsioone ning Euroopa peaks rõhutama ka Saudidele ja Katarile et äh, te ei saa oodata mingisugust täielikku võitu ning äh, kõige olulisem praegusel hetkel on vältida äh, tõsist humanitaarkriisi, et see kodusõda ei laieneks Iraaki ja Liibanoni. olukord võib ju veelgi kõvasti halveneda. ilmselgelt ei ole oodata mingisugust kiiret murrangut ning Süüria pooled võitlevad veel tükk aega, aga selge on ka see, et mõlemad konflikti osapooled sõltuvad järjest rohkem välisest toetusest. venelased ja iraanlased toetavad režiimi, Hezbollah, samuti Hezbollah, Türgi teatud määral ning Pärsia lahe riigid toetavad mässulisi. ning alles siis, kui kutsutakse rahvusvahelisel tasandil kõik osapooled ühe laua taha, saab hakata muutma olukorda Süüria sees siis saab äh, äh, tõesti veenda ka äh, režiimi ja mässulisi, et kumbki lõplikku võitu ei suuda saavutada. samas see lääneriikide potentsiaalne sekkumine pigem õhutab radikaalide tegevusele kaasa. niisiis, mina sooviksin kaasavat regionaalset poliitilist protsessi, mis põhineb kompromisside leidmisel, selle asemel, et äh, kohe äh, pandakse eeltingimuseks, et Assad peab äh, lahkuma, iraanlased ei tohi olla kaasatud, sest olukord võib ju halveneda väga palju. siinkohal lõpetaksin ja olen valmis vastama küsimustele. suur aitäh nende ettekannete eest, ma arvan, et Need andsid ainet paljudele küsimustele. minul on enda, endal on kaks konkreetset küsimust. esimene puudutab keemiarelvade hävitamist. kas äh, selle hävitamisega ollakse nõus ja näib, et praegu ollakse või äh, kui, või viiakse see läbi sellisel karistaval moel, nagu varem kaaluti? kuidas konkreetselt neid relvi hävitatakse. Äh, räägitakse väga palju sellest, et, et tuleb äh, esitada peaaegu konk-, äh, konkreetselt sellised tööstuslikud üksused nende relvade hävitamiseks, et räägitakse, et neid tuleb hävitada väljaspool Süüriat, et kuidas see asi konkreetselt välja näeb ja kui leiavad aset need karistuslöögid, kas siis on rea-, kas on realistlik Äh, rünnata siis neid äh, keemiarelvaladusid ja, ja seadmeid, mida kasutatakse siis nende keemiarelvade äh, väljalaskmiseks. see oleks minu esimene küsimus ning teine küsimus. Brüsselis räägitakse väga palju relvaembargo tühistamisest. mida Äh, see kon-, konkreetsemalt tähendab. Äh, mind on hämmastanud see, et, äh, et kasutatakse väga algelisi relvi võitluseks režiimi vastu, millel on väga kõrgelt arenenud re, relvad me teame, et äh, mitmed äh, Pärsia lahe riigid on tarninud mässulistele relvi. Äh, kas teil on mingi selge ülevaade sellest, millised relvad on mässulistel? ja paluksin, et järgnevad sõnavõtjad teeksid samuti lühidalt, sellepärast et meil ei ole enam väga palju aega jäänud ja ma loodan, et külalised saaksid, tahan, et külalised saaksid vastata nii üksikasjalikult võimalik. härra Sofokles, palun Katarhas, Medissela. tänan. kõigepealt äh, ma tahaksin samuti tervitada meie külaliseksperte, kes on täna siia tulnud. Te andsite meile tõesti äh, täieliku ülevaate olukorrast. mis puudutab nüüd Süüriat siis tähtis on jõuda kokkuleppele Süüria keemiarelvade hävitamises. loodetavasti liitub äh, Süüria ka rahvusvahelise keemiarelvade keelustamise konventsiooniga, mida ta oleks pidanud tegema juba mõnda aega tagasi loodetavasti meil õnnestub äh, vältida niimoodi nii keemiarelvade ohvreid tulevikus kui ka sõjalist rünnakut äh, Süüria vastu, mis mõjuks destabiliseerivat äh, kogu piirkonnale. Kreeka, Bulgaaria, Süp- ja Küpros on praeguses olukorras eriti haavatavad liikmesriigid, meil on juba praegu väga palju sissetulevaid äh, põgenikke, näiteks äh, Bulgaariagi kurtis ÜRO-s septembri lõpus, et ta ei suuda rohkem põgenikke vastu võtta, sama puudutab ka Küprost ja Kreekat. nii et äh, meil tuleb leida lahendus, aga ma toonitan, et see peab olema diplomaatiline lahendus Euroopa Liit äh, suurima naabruspiirkonnana peaks äh, panustama rahualgatustele, et tagada seal piirkonnas äh, stabiilsus. me peame pakkuma ka abi põgenike olukorra leevendamiseks, me peame pakkuma humanitaarabi. ja lõpetuseks, Euroopa Liit peaks äh, iseseisvuma, mitte lihtsalt äh, jooksma USA sabas, me ei saa käituda noorema vennana võrreldes USA-ga, vaid me peame panema paika oma eesmärgid ja nende poole ka liituma, liikuma, mitte lähtuma USA eesmärkidest, mis kohati erinevad meie omadest. me peame kindlasti võitlema ka relvade leviku vastu. kõik lahendused tuleb leida rahvusvahelise õiguse põhjal. rahu toob stabiilsust ja sõda ainult hävitust. aitäh härra Kelam. Thank you very much for this. suur tänu selle info eest ja ka kirjaliku dokumendi eest, mis ähm, on väga kasulik. ma tahaksin äh, kuulda teie hinnangut Venemaa rollile selles konfliktis. me ju teame, et Venemaa tarnib äh, relvi Assadi režiimile kas äh, on olnud viiteid äh, ka sellele, et Venemaa oleks pakkunud äh, Süüriale keemiarelvi või keemiarelvade tootmiseks vajalikke osi. me ju teame, et Venemaa ise ei ole oma keemiarelvi ära hävitanud, vastavaid tähtaegu on pikendatud. me kõik tunneme kergendust selle üle, et rahvusvahelist sekkumist ei ole tulnud, on lubatud, et maaväed ei äh, sekku, aga kuidas nüüd ikkagi keemiarelvi on võimalik äh, koha peal hävitada ja kindlaks teha? kas selles valdkonnas on piisavalt äh, spetsialiste? ma kuulsin, et ÜRO-l olevat sada kakskümmend keemiarelvade spetsialisti üle kogu maailma ja edasi keemiarelvade levitamine ja transport on ju ilmselt keeruline kõiki keemiarelvi üles leida, osad nendest võivad ikkagi sattuda ekstremistide kätte. siinkohal võib teha järelduse, et kui Obama on taandunud oma varasemates seisukohtades, siis äh, Putin ei ole kuskile taganenud. Äh, tema ikka kaitseb Süüria režiimi ja Assad on kindlustanud omale koha läbirääkimiste laua taga. ja küsimus on nüüd äh, tõesti selles, kuivõrd on tehniliselt võimalik saada kontrolli keemiarelvade üle ja kuivõrd on võimalik neid hävitada lasta? aitäh, proua Kronberg Thank you very much for interesting suur väga, suur tänu huvitavate ettekannete eest. ma olen täiesti nõus teie hinnanguga sõja dünaamikale. aga kui nüüd äh, käsitleda seda keemiarelvade küsimust siis me peaks tegelikult äh, kokku kutsuma massihävitusrelvade hävitamise konverentsi ähm, kogu Vahemere piirkonnas ja kaasatud oleks kindlasti ka Iraan, on mitmeid positiivseid märke. ÜRO on nüüd ähm, sündmuste keskmes, USA ja Venemaa on sõlminud kokkuleppe ja on kokkulepe selle kohta, et Süüria kirjutab alla keemiarelvade keelustamise konventsioonile, aga endiselt on mitmesuguseid äh, probleeme seoses ajalise raamistiku ja muude aspektidega. ja ma tahaksin teilt, äh, Julian, küsida, et millised riskid äh, meil on selles protsessis ja kuidas nendeks riskideks valmistuda? aitäh, proua Lösing! ja ich möchte mich auch als erstes tänan ma tahaksin ka kõigepealt hästi väga põhjalike ettekannete eest tänada. väga oluline on, et äh, te mainisite, mida sõjaline sekkumine võiks endaga kaasa tuua, on väga hea, et te mainisite Iraagi näidet, sellepärast et äh, me ju kõik näeme, kuhu see sekkumine meid viis probleeme ei olnud võimalik äh, lahendada, tulemuseks on äh, tuhanded äh, hukkunud ja kogu riigi destabiliseerimine. väga hea on, et on öeldud välja, et seda, kes kuhu midagi tarnis või tegi, ei ole võimalik äh, päris sajaprotsendilise kindlusega tagantjärgi vastata. isegi kui Assadi režiim äh, oleks neid keemiarelvi kasutanud, siiski see ei oleks äh, vähendanud sõjalise sekkumise ohtlikkust paljudele küsimustele te juba vastasite, mida ma soovisin esitada. tulen tagasi veel selle juurde, mida ütles härra Danjon ehk siis äh, sanktsioonid. minu arvates äh, rahvusvaheline õigus ei näe ette selliseid äh, sanktsioone. ma tahaksin küsida, et mida teie sellest arvate ja kuivõrd ÜRO siin üldse saab otsuseid vastu võtta? ja veel mõned konkreetsed küsimused. EAS äh, militaarküsimustes tegutsev nõustamisfirma on äh, tõdenud, et äh, Al-Qaedaga seotud grupeeringud äh, moodustavad nüüdseks äh, suurema osa mässulistest ja kas on äh, teada, kust tuleb see raha ja kust tulevad need relvad nende toetamiseks. me räägime siin äh, desarmeerimisest äh, pidevalt ja loomulikult äh, meil tuleb vältida ka, kuidas vältida relvastamist ja siinkohal oleks hea teada, kust need rahad ja vahendid tulevad. edasi Venemaa rolli kohta küsiti siin ka minu arvates äh, oleks mõttekas see, kui Venemaa avaldaks survet Assaadi režiimile, see aga tähendaks seda, et äh, lääs peaks avaldama survet äh, samal ajal mässulistele ja ma tahaksin kuulda selle kohta teie arvamust, et kuidas oleks võimalik seda rakendada ja kas see oleks üldsegi rakendatav aitäh, härra Landsbergis. <coughs> Thank you, president. Uh, let me introduce. tänan, esimees. mõned märkused, mis on seni jäänud tähelepanuta. keemiarelvade hävitamine peaks käima käsikäes tapjate hävitamisega, inimeste tapjate hävitamisega. aga see on nüüd jäänud äh, sekundaarseks küsimuseks härra Assad äh, pääseb siin Venemaa toetusel liiga kergesti. kui nüüd tõestatakse, kust äh, sariini sisaldavad raketid tulid, siis tuleks tegutseda Assadi vastu kiiresti. loogiliseks järelduseks peaks olema ka see, et äh, loodaks ÜRO eritribunal inimsusevastaste kuritegude uurimiseks. see tribunal peaks asuma Haagis. ja me peaksime siin lähtuma faktidest, mis on ilmselged. ja need, kes on süüdi, need peaksid äh, sattuma uurimise alla, kas selles suunas ka tegutsetakse või mitte aitäh, tuletan meelde, et meie aeg on piiratud. tänan, et küsi-, küsisite lühikesi küsimusi. nüüd veel härra Zemke ja siis Anna Komes. kõneleja mikrofonita. kõneleja mikrofonita, tõlgid ei saa tõlkida kwestii którą podniósł nasz przewodniczący ponieważ czas płynie skupię tänan. tahaksin äh, tulla tagasi äh, selle juurde, mida eesistuja ütles, et meil on vähe aega, nii et teen äh, lühidalt. kõigepealt keemiarelvade likvideerimine. Süüria teab, et need relvad tuleb hävitada ja mul tekivad siinkohal järgmised küsimused kas ei või tekkida olukord, et need relvad äh, viiakse lihtsalt Süüria territooriumilt välja, see on ju täiesti mõeldav. keemiarelvad äh, võidakse viia Liibanoni või Iraani. seda esiteks ja teine küsimus. me räägime siin äh, keemiarelvadest, aga bioloogilistest relvadest me ei räägi kas see on seotud sellega, et bioloogilisi relvi ei ole Süürias veel kasutatud või on see seotud äh, sellega, et me oleme veendunud, et Süürial bioloogilisi relvi üldsegi ei ole, sellepärast et see vaikimine bioloogiliste relvade valdkonnas äh, on minu arvates imelik, kas on selle kohta vähem, lähemat infot? <clears throat> Anna Gomes. Anna Gomes. kõneleja mikrofonita jällegi härra Sanders, küsimus teile. meil tekib nüüd siin selline kassi-hiire mäng, nagu meil oli Saddamiga aastaid tagasi äh, seoses inspektorite ja keemiarelvade hävitamisega. ja nüüd äh, Venemaast. mida rohkem ma tean konfliktist ja mida ma rohkem ma räägin osapooltega, seda rohkem mul tekib äh, tunne, et lisaks kodusõjale, on veel sõda šiitide, sunniitide vahel ja Venemaa ja Lääne vahel. me ei peaks seda fakti maha vaikima. Venemaal on tegelikult äh, suur äh, vastutus äh, kanda. Venemaa tegevuse tulemuseks on see, et terroristid järjest rohkem tungivad ähm, esile mässuliste äh, ridadesse. mida te arvate Venemaa ettepanekust? osad äh, arvavad, et see oli algselt tegelikult äh, Ven-, USA ettepanek või et algallikas oli hoopiski Sikorski, Poola välisminister. ühesõnaga, me ei tohiks lasta venelaste blufil ehk läbi minna. ja mis puudutab nüüd Pärsia lahe riik, Äh, nende finantstoetust ja seda, et äh, miks äh, Euroopa Liit ei sunni neid vastutama ja tegelikult ka Türgi on ju suur toetaja ja Türgi suhted Euroopa Liiduga on ju veelgi lähemad, meie kandidaatriik on ju Türgi. ühesõnaga, mida teie teate selle kohta, et Türgi olevat toetanud al-Nusra võitlusüksust. ja mida te äh, teate äh, kurdi rühmitustest, kes seal võitlevad, kes on seotud PKK-ga? Äh, ja mis puudutab läbirääkimisi, siis jah, kõik osapooled, Iraan, Venemaa, kõik peaksid olema laua taga ja mina nüüd tahaksin küsida, et äh, kuidas oleks meil võimalik saada need kriminaalid Assadist kuni teisteni rahvusvahelisse kriminaalkohtusse, see on tegelikult miinimum, mida me peaksime tegema kas rahvusvaheline kriminaalkohus ei peaks olema nii-öelda minimaalelement, kas äh, sellele mitte ei peaks rõhuma ÜRO resolutsioonides? aitäh, kõigepealt äh, annaksin see sõna härra Barnes Stace'ile, aitäh äh,. annan äh, kõigile küsimustele kiire vastuse ja vabandan ette, kui mõni vahele jääb mis juhtub, kui keemiarelvaladusid rünnata, ma arvan, et on selgesti välja öelda, et neid äh, paiku endid rünnata ei saa, sest see oleks nii, liiga ohtlik. Äh, ja tulemus võiks olla ka see, et keemiarelvad satuvad kas mässuliste kätte või lihtsalt atmosfääri ja äh, see juba näitab, äh, kuivõrd mõttetud on need piiratud rünn-, äh, ulatusega rünnakud, neid võib küll kasutada heidutusvahendina, aga keemiarelvade probleemi nendega ei lahendada ja seetõttu USA ja Venemaa algatus ongi palju parem nii keemiarelvade osas kui ka kogu protsessi edasiliikumise osas kas relvi saaks viia Iraani või Liibanoni, minu arvates oleks see väga ebatõenäoline ma ei usu, et ükski lääneriik lubaks, et need relvad lihtsalt antakse üle kas Iraanile või Hezbollah'le Liibanonis. milliseid relvi äh, Süürias on? Äh, näiteks mässulistel, jah, neil on üsna palju relvi juba, enamik nendest relvadest on äh, tulnud Pärsia lahe riikidest ja Türgist. ma arvan, et mõned ka Euroopast, kuigi suhteliselt vähe, aga tõsi on see, et äh, nad ei ole veel saanud õhutõrjerelvi enda kätte ja seda äh, suuresti tänu USA survele. aga ma arvan, et me peame asja vaatama laiemalt, asi ei ole mitte selles, et äh, mässulistel oleks vaja paremaid relvi tegelikult õhuvägede rünnakud on ainult piiratud surmajuhtumite arvu taga minu arvates on äh, äh, reaalsus see, et Assadi režiim on sõjaliselt väga tugev ja me ei saa iial saata mässulistele piisavalt relvi selleks, et äh, nad Assadi kukutada suudaksid. Äh, jõudude tasakaal on niivõrd mässuliste kahjuks, et neid relvi peab olema tõesti tohutult palju, et olukorda muuta. kui me anname neile mõned õhutõrjeraketid või, äh, või tankitõrjeraketid, siis sellest ei piisa. Äh, see on lihtsalt illusioon, et me niimoodi kuidagi jõua jõ,, suudame sellest jõudude, selle jõudude tasakaalu võrdseks viia kui me tahame seda teha, siis me peame tõesti mässulistele andma tohutult palju relvi. Eh, enamik relvi, mis praegu tulevad, tulevad siis Pärsia lahe riikidest, Katarist, Saudi Araabiast ja loomulikult ka Türgist. aga raha eh, tuleb ka eh, mitteriiklikelt tegijatelt ja ka mõned üsna ekstremistlikud rühmitused rahastavad äh, mässulisi ja raha tuleb Kuveidist, Saudi Araabiast, Katarist ja kas rahastajaks on riik või riigivälised äh, isikud, äh, siis nemad äh, ei hoolitse just selle eest, et need relvad satuksid kõige mõõdukamate mässuliste kätte. igatahes on käimas omamoodi võimumängud seal, Pärsia lahe riigid ja Türgi üritavad lihtsalt kindlustada oma huve ja mõned neist näevad neid äärmuslikke rühmitusi just parima vahendina oma tegevuskava edendamiseks Äh, ma ei tea, kas side al-Nusraga, mida te mainisite, äh, ka tegelikult olemas on, aga kuna äh, piire on suhteliselt kontrollimata, siis liikumine üle riigipiiri on tõesti võimalik Türgi ja Süüria vahel ja ja just riigi põhjaosas on äh, mässulised siis kõige rohkem kanda kinnitanud, Türgi võib-olla ei ole neid küll otseselt toetanud, aga kindlasti on äh, piiri avamisega Türgi nende tegevust soodustanud. mis puudutab nüüd Venemaa rolli, ma arvan, et neil ei ole mingit põhjust äh, keemiarelvi äh, Süüriale anda ja nende huvides on, et äh, Süüria režiim lõpetaks keemiarelvade kasutamise äh, osalt sellepärast, et nad ise on allkirjastanud keemiarelva keelustamise konventsiooni ja, ja te, osalt ka sellepärast, et äh, neil oleks väga raske kaitsta Süüria režiimi, kui on selge, see režiim, režiim kasutab keemiarelvi. mina arvan, et äh, probleem ei ole tegelikult niivõrd Assadist, vaid selles, kuidas asjad käivad, rahvusvaheline õigus äh, soovitakse, et äh, Venemaa soovib olla USA-ga sama suur tegija ja nõnda edasi Äh, ja see on ka põhjus, miks see Kerri ja Lavrovi kokkulepe kuhugi jõudis. Äh, äh, venelased on loomulikult mures selle pärast, kui režiim Süürias vahetub. minu arvates probleem on see, kuidas venelastele jätta mulje, et neid kõrvale ei tõrjuta, et lääne, lääs ei taha Assaadi kõrvaldada ja seal läänemeelset režiimi pukki panna Äh, asi ei ole mitte selles, et äh, venelased toetavad Assaadi, aga lihtsalt äh, võib-olla praegu, praegu me oleme jõudnud sellisesse patiseisu, kus venelased toetavad Assaadi ja lääs toetab mässulisi ja Äh, ja venelased saavad seetõttu praegu kasutada argumendi, et me toetame riiklikku suveräänsust ja nõnda edasi, nii et, et võib-olla oleks äh, oluline, kui me saaksime Assadi režiimi siiski läbirääkimistel laua taga, äh, sest äh, seal läbirääkimiste laua taga võib-olla teised riigid, Iraan, Türgi avaldaksid ka Süüriale rohkem survet. tulles nüüd tagasi keemiarelvade juurde ja ohtude juurde, ma arvan, et kõige suurem oht on see, et rahvusvaheline leping lihtsalt kukub kokku, peatükk seitse Äh, minu arvates äh, siin on äh, üsna suured ohud minu jaoks on kõige olulisem desarmeerimise küsimus, see esimene etapp. ma ei usu, et see kiiresti väga edukalt saaks toimuda, probleeme tsiviil-, kodus, koduse kontekstis on liiga palju, aga kui meil õnnestub tugineda nendele rahvusvahelistele tavadele, mis meil on, siiani on, Äh, siis ma loodan, et äh, me saame minna veelgi kaugemale, mis ei puuduta äh, keemiarelvi, vaid tõesti lõpu tegemist sellele konfliktile, mis mõjutab julgeolekut ja stabiilsust palju ulatuslikumalt kui lihtsalt keemiarelvade kasutamine. ma arvan, et kui Assad reeglitest kinni ei pea, siis USA võib-olla lihtsalt paneb toime pommirünnaku, ma ei usu, et neil oleks selleks ÜRO resolutsiooni vaja ja üks asi, mis on samuti huvitav, on ähm, nagu ma ütlesin, ma tulin just Moskvast ähm, ja sealsed diplomaadid ütlevad väga selgelt välja, et Genfis saavutatud kokkulepe Kerri ja Lavrovi vahel ütles, et äh, peatükk seitsme resolutsioon on teine samm ja see ei ole äh, osaks esialgsest ÜRO julgeolekuresolutsioonist, nii et, et võib-olla venelastel on õigus, äh, kui öeldakse, et äh, lääs üritab peatükis seitse algusest peale kaasa keskuda, me võime ju väita, et moraalsest vaatevinklist see on äh, õige, aga kui me tahame, et asjad tehtud saavad, siis me peame venelased ka kaasama Äh, vastutus ja see, et Assadit tuleb karistada, jah, meile ei meeldi karistamatus ja see on jällegi moraalne äh, vaatevinkel, aga veelgi olulisem moraalsest vaatevinklist on lõpetada inimeste tapmine, teha lõpp sellele äh, olukorrale, mis võib levida ka teistesse regiooni riikidesse ja on tõesti niivõrd katastrofaalsete tagajärgedega, kui te rõhutate siin Rahvusvahelise Kriminaalkohtu äh, Äh, olulisust, kui te äh, räägite kari-, Assadi karistamisest enne läbirääkimisi, siis äh, tõenäoliselt neid läbirääkimisi ei tulegi. nii et, et tuleb asju vaadata tasakaalus ja ma arvan, et see karistamine tuleb praegu kõrvale jätta hoolitsemaks selleks, selle eest, et poliitiline protsess käivituks, et, et regionaalsed ja rahvusvahelised tegijad avaldaksid siis osapooltele survet, et nad kõik läbirääkimiste laua taha tuleksid. kui nad ei tule, siis ei ole ju mingit lahendust. hetkeks sellega lõpetan ja võib-olla vastan veel mõnele küsimusele hiljem um,. Thank you very much uh, for all. suur tänu nende küsimuste eest üritan vastused äh, paigutada teemade järgi gruppidesse. kõigepealt nõustun Julianiga ja mitmete Euroopa Parlamendi saadikute poolsete kommentaaridega, mis öö, äh, puudutasid äh, keemiarelvade suhtelist rolli üldises hävitustöös. tegelikult see roll ei ole väga suur praegusel hetkel Süüria, Süürias keemiarelvade läbi hukkunute osakaal on sama, mis öö, Esimese maailmasõja ja Iraan-Iraagi sõja ajal. samas ei tohiks alahinnata Ähm, keemiarelvade rolli. mind üllatas tegelikult see, et Süürial oli, olid kogu aeg taktikalised keemiarelvad olemas, Süüria arsenali peeti strateegiliseks arsenaliks, mis on sarnane äh, Iisraeli tuumaarsenaliga, see on salajane, peidetud, keegi sellest ei räägi, aga seda kasutatakse ainult siis, kui Süüria, kui, kui riik ehk siis Süüria režiim praegusel hetkel seisab silmitsi, silmitsi eksistentsiaalse ohuga. praegusel hetkel selline oht hakkas tekkima ning seetõttu on äh, Süüria hakanud välja töötama ka taktikalisi relvi. ehk siis, kui keemiarelvad võetakse Assaadi arsenalist ära, siis tema äh, äh ellujäämine te,, tema püsimine pärast mm, kodusõda äh, vähe äh,, on palju vähetõenäolisem. mis puudutab keemiarelvade hävitamist, siis võib kaaluda erinevaid meetodeid. nagu ma oma ettekandes mainisin, siis ma ei tea, milline OPCV äh, äh, täidesaatva nõukogu otsus saab olema, see on nende teha. ning võib-olla muudetakse ka raamotsuse ajakava tulenevalt äh, kohapealsest tehnilisest analüüsist, seetõttu ma ei sooviks spekuleerida. aga kui vaadata meie kogemusi näiteks üheksakümnendatel Iraagis siis oh, näiteks vahel kallati lihtsalt keemiarelvad kõrbeliiva, see oli väga tõhus, ma ei tea, kas tänapäeval ka niimoodi võiks te teha. oli ka juhte, kui relvad ma maeti lihtsalt kuskile auku, kus oli ka nafta, see kõik pandi põlema ning tegemist oli lihtsalt kõrge kuumusega kontrollitud keemiarelvade põletamisega. aga loomulikult tuleb kontrollida, et seal ei ole mingisuguseid jääkprodukte. on olemas mobiilsed rajatised, mitmel Euroopa riigil on need olemas, näiteks Rootsil ja Saksamaal on selline tehnoloogia olemas. Neid kasutatakse tööstuslike ohtlike jäätmete hävitamiseks vahel on sihtmärgiks e-, eraldi keemiarelvade hävitamine, USA-l ja Jaapanil on ka sellised rajatised olemas. ma ei tea, kuidas neid saaks Süürias kasutada, kas neid on võimalik sinna transportida, seda kõike tuleb veel arvesse võtta. ma ei toeta sõjaliste, sõjalist sekkumist, sest Ehm, sellega käivad kaasas omad ohud. Pole mingisugust äh, kindlust, et kui neid äh, keemiarelvarajatisi rünnatakse, siis äh, mingisugused jääkproduktid ei jõuaks elanikkonnani. samamoodi juhtus ju Kuveidi sõja ajal. pärast Kuveidi vabastamist. mis puudutab Venemaa rolli, siis kõige tähtsam on diplomaatiline lähenemine, me ei pru-, meil ei pruugi Putin või praegune Venemaa poliitiline süsteem meeldida, aga tuleb mõista, et meil on tegemist uue võimalusega. aga ma ei arva, et kui äh, keegi äh, esitab mingisuguse uue võimaluse, siis sellest, see, see tuleks tagasi lükata, sest see võimaluse esitanud inimene ei meeldi. on tehtud mitmeid vigu, eriti lääne äh, riikide poolt on tehtud suuri äh, strateegilisi ja poliitilisi vigu ja väga kiiresti üksteise järel. kõige esimene, kõige suurem oli augustis eelmisel aastal, kui president Obama tuli välja oma selle punase joonega ning ma juba ütlesin siis, et, et äh, Obama mängis ennast ise nurka. ning äh, nüüd saavad kõik äh, testida, kellel on keemil, keemiarelvad olemas, kas on võimalik Obama punast joont ületada või mitte. ja veel üks suur viga, mis tehti, oli Ühendkuningriigi Prantsusmaa ja osaliselt ka USA keskendumine keemiarelvade ohvritele sest siis hakati rääkima rohkem äh, humanitaarküsimustest, inimõiguste küsimustest, mis on väga olulised, aga koheselt siis seistakse silmitsi probleemiga, kuidas äh, äh, saab üldse võrrelda paarisadat hukkunut mitmesaja tuhande hukkunuga. kui tekib suurem humanitaarkriis. ühesõnaga, need on praegused probleemid ma tean, et Euroopa Liit soovib ajada teatud väärtustepõhist välis- ja julgeolekupoliitikat ning sellest tulenevad probleemid, kuidas tagada äh, äh, õiglust ohvritele, paarile sajale hukkunule ning kuidas läbi viia desarmeerimine, mis, mille käigus tegelikult üksik hukkunud äh, inimeste eh, surmad muutuvad abstraktseks. aga desarmeerimine tegelikult selline ongi, kui vaadata erinevaid desarmeerimis- ja relvakontrolli lepinguid, siis tuleb tunnistada, et eh, lepingupartnerid on võrdsed, muidu ei ole võimalik läbi rääkida ja vot selline võimalus, mis öö, öö, tulenes sellest inimõiguste versus desarmeerimise konfliktist praegu tekkis. ma nõustun Julianiga, praegu on võimalus olemas, ta võib küll kaduda kiiresti, seetõttu tuleb võimalus ära kasutada. jah, see mõneti legitimiseerib al-Assadi tegevust, aga seetõttu ongi väike lootus, et jõutakse ikkagi läbirääkimiste teel sõja lõpetamiseni. sest al-Assad on tunnustatud, asi ei ole äh, selles, et tema või tema režiim läbirääkimiste läbi kaob, ehk siis tema on läbirääkimiste üks osapool. pidage meeles, mida ma just ütlesin. Bashar al-Assadi äh, äh, arsenali keemiarelvad on seotud režiimi enda püsimajäämisega. siin mainiti üheksakümnendate Iraaki. olukord oli mitmeti erinev. ei käi, olnud käimas sõda, aga resolutsioon kuussada kaheksakümmend seitse Julgeolekunõukogust surus oma otsuse kaotanud poolele peale, see sarnanes vägagi Versailles leppega ja Saksamaaga kaheks, tuhande üheksasaja kaheksateistkümnendal, üheksateistkümnendal aastal. niisiis Äh, Iraagil oli motivatsioon peita oma keemia ja muid relvi, sest inspektorid olid kohapeal võib-olla aasta ning äh, kõik, mida Hussein ära peita sai, sai ta hiljem alles jätta. Süüria ja Iraak võivad olla küll sarnased, kuid kui Anscom lõpuks ei suutnud protsessi läbi viia, tulenes see sellest, et äh, liiguti desarmeerimise nõudest režiimi muutmise nõude juurde, sest see režiim rikkus inimõigusi ja nii edasi. algel, alguses ei olnud Saddam Husseinil mingisugust motivatsiooni koostööd teha desarmeerimisest ning hiljem ei olnud tal mingisugust motivatsiooni koostööd teha, sest sooviti temast lahti saada. ja me nägime, mis, milleni see viis kahe tuhande kolmanda aasta invasioonini, väidetavalt seetõttu, et tal olid keemia ja bioloogilised relvad. ma ei ütle, et teie peaksite oma prioriteetide põhjal nüüd tegema poliitilisi otsuseid kohe, ma lihtsalt ütlen, et desarmeerimisest tulenevad mitmed uued võimalused lõpetada sõda ning lahendada ebakonventsionaalsete relvade probleem Lähis-Idas selline võimalus on olemas ning te võiksite seda kaaluda. kas on võimalik Süürias kõik keemiarelvad hävitada? see on keeruline küsimus. aga tuleb silmas pidada, et tegemist on ju protsessiga. viieteistkümnendal oktoobril öö, Äh, astub Süüria äh, keemiarelvade vastase konventsiooni liikmeks. tegemist on protsessiga, kus äh, kõik töötavad koos ning Süürial on siis kohustus hävitada kõik keemiarelvad. teatud riikides võib veel leida hiljemgi keemiarelvi ning siis võib välja tulla lisadeklaratsioonidega. kas OPC veel on suutlikkus olemas hävitada relvi? jah, on OPCV ei hävita relvi, see, tema vastutab äh, hävitamise järelevalve eest, nemad peavad lõpuks kinnitama, et relvad on hävitatud. hävitamine ise on eelkõige Süüria kohustus. kuna Süüria liitub konventsiooniga, nagu juhtus ka Albaanias ja terves reas teises riikide, teistes riikides antakse ka rahvusvahelist abi, Liibüa, USA ja äh, Saksamaa rahastavad sealset hävitamist. mitmed riigid on juba öelnud, et nad eraldavad ka raha ja eksperte selle ülesande jaoks. keemiarelvade transport Liibanonisse ja Iraani, ärge isegi mõelge selle peale. Iraan äh, on ka keemiarelvade vastase konventsiooni liige. see oleks tohutu öö, rikkumine. ma tuletan teile meelde, et, et keemiarelvade läbi hukkus kaheksa aasta jooksul Iraanis väga palju inimesi ning rahvusvaheline ja, ja nad kindlasti soovivad aidata rahvusvahelist kogukonda siin. Nad on Süüria partnerid, aga nemad peavad ka äh, nagu ka Venemaa äh, aitama kaasa keemiarelvade hävitamisele. Liibanon pole ka võimalus, ka nemad on konventsiooni liikmed. kõik selle äh, piirkonna riigid on välja arvatud Iisrael. kui Liibanon ratifitseeris selle konventsiooni, siis oli Hezbollah valitsuse liige. seega nad on poliitiliselt äh, endale vastava kohustuse võtnud ning nad on korduvalt seda üle kinnitanud pärast seda. niisiis, selline stsenaarium ei ole tõenäoline. mis puudutab keemiarelvi ja sõjalist suutlikkust, seal ei ole vahet, kui palju neid konteinereid neid on kas neid on üks või kaks rohkem või vähem, neid on vaja väga palju, et sõjaliselt neid kasutada. kui me ei räägi mingitest pisisüüdistustest. viimaseks tõstatati ka kellegi poolt bioloogiliste relvade küsimus Süürias. ma ei arva, et Süürias on mingisugune selliste ründerelvade ehitamise programm praegusel hetkel ei tunnista ükski riik, et neil on bioloogilised relvad. aga ma olen üsna kindel selles äh, tulenevalt kahe tuhande üheksanda aasta jaanuaris antud äh,, Assaadi poolt Spiegelile antud äh, intervjuule. ning tema rääkis äh, erinevatest relvatüüpidest, eriti äh, tuumarelvadest, Äh, tulenevalt Iisraeli programmist. tema käest küsiti tuuma ja bioloogiliste relvade kohta, ta ütles, et ei, mit-, meil ei ole midagi sarnast. keemiarelvade puhul äh, oli tema spontaanne reaktsioon, oh, see on hoopis teine asi. see oli selline öö, äh, peidus olev otsene vastus. Süürial on oma ründerelvade programm, nagu Äh, suuremal osal riikidest, Euroopa riikidest samuti, aga bioloogilisi relvi neil ei ole. aitäh, sellega lõpetame Süüria-teemalise arutelu, tänan, et selles arutelus osalesite. ma arvan, et need kaks ettekannet äh, andsid meile väga täpse ja argumenteeritud ülevaate sellest, millest olukord on. nagu ma juba sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, me ei taha käsitleda kogu Süüria äh, temaatikat aga igatahes oli väga huvitav äh, neid mõtteid siin vahetada selle kohta, kuidas olukord Süürias on arenenud ja ei ole sugugi välistatud, et me selliseid, selliseid kuulamisi veel kordame, aitäh! ja tahaksin nüüd äh, kasutada ülejäänud äh, viit minutit ära. et anda ülevaade külaskäigust, mis toimus siis möödunud nädalal. meie allkomisjon külastas Tallinnat Äh, tegemist oli külaskäiguga, mille eesmärgiks oli NATO tippkehtuse, tippkeskuse küsit-, äh, külastamine, see keskus tegeleb äh, küberkaitsega kohtusime ka Eesti parlamendi kolleegidega ja kaitseministriga, tegemist oli väga lühikese külaskäiguga, aga väga huvitavaga. mis puudutab NATO tippkeskust, siis Äh, saime vägagi põhjaliku ülevaate nendest uuringutest, mida seal tehakse. Äh, äh, nägime ka kahte huvitavat teost, mis on avaldatud. meie parlamendiliikmete jaoks on need eriti huvitavad, sest need keskenduvad just nimelt õiguslikule raamistikule, mis ümbritseb küberkaitset ning see on tege-, just nimelt see valdkond, Äh, kus äh, definitsioone erinevaid on niivõrd palju, kus on niivõrd palju erinevaid sätteid, erinevaid tõlgendusi riigiti, organisatsiooniti. Äh, nii et, et need jõupingutused, mida Tallinnas on tehtud, et seda õiguslikku raamistikku kuidagi ratsionaliseerida, on äärmiselt huvitavad me kohtusime ka oma kolleegidega Eesti Parlamendi kaitsekomisjonist kohtusime ka kaitseministriga. Ehm, see kohtumine oli üsna huvitav, me rääkisime sellest, millised on ootused seoses detsembrikuise tippkohtumisega, ootused, mis on ühel väikesel riigil eh, kelle relvajõud eh, on suhteliselt tagasihoidliku suurusega, aga kes siiski osaleb eh, näiteks NATO missioonidel näiteks äh, üsna olulisel määral äh, osalevad Eesti üksused äh, ISAF-i koosseisus Afganistanis ja minister selgitas, et me, Eesti osaleb ka Mali missioonis, see on samuti oluline ja loomulikult äh, kõnelesime ka naaberriigist Venemaast, Venemaa käitumisest, agressiivsest retoorikast, mis teeb paljudele Eestis muret, aga ka teistele regiooni riikidele ning mida ei tohiks sugugi maha vaikida või ignoreerida. igatahes oli tegemist äh, äh, väga Äh, huvitava külaskäiguga riiki, äh, mis ei ole küll selline riik, mida me äh, kohe peame kaitse- ja julgeolekupoliitika nurgakiviks, sest Eesti relvajõud on suhteliselt väikesed, aga see külaskäik võimaldas meil paremini aru, aru saada, milline on sellise Äh, väikese suurusega riigi äh, relvajõudude tegelik olukord ja milline on nende panus äh, ühistesse operatsioonidesse, mis on meie kaitse- ja julgeolekupoliitika keht-, keskmeks, nii et, et meil oli, toimusid väga avatud arutelud ja Äh, loomulikult äh, me kehtestasime, keskendusime kollektiivkaitsele, just äh, sellele, mis on NATO kontakt, kontekstis oluline ning meie par-, kolleegid Eesti parlamendis näitasid üles tõelist huvi julgeoleku ja kaitsepoliitika suhtes, ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika kohta Äh, ja nagu ma ütlesin, äh, sellel küla, külaskäigul osalesid väga aktiivselt meie Eesti kolleegid, härra Kelam on siin, samuti härra Tarand ja proua Ojuland osalesid. nii et, et äh, ma arvan, et Eesti jaoks on äh, samuti väga oluline teada, et e-, nende äh, Eesti kolleegid Euroopa Parlamendist äh, tegutsevad siin meie komisjonis väga aktiivselt. see oleks minu poolt kõik ja kui härra Kelam soovib midagi lisada, siis palun. Yes, thank you very much for this. suur tänu selle võimaluse eest külastada neid äh, keskusi Eestis ja tahaksin tänada ka meie aseesimeest Küproselt, kes osales äh, sellel äh, külaskäigul. loomulikult on äh, hea meel, et ka Prantsusmaa hakkab täielikult osalema NATO küberkaitsekeskuse töös. ma tahaksin üht-teist lisada juurde, tahaksin rääkida kohtumisest Balti äh, kaitsekolledži esindajatega, kaitsekolledž asub äh, Tartus ja see on selline kolmas ingliskeelne kaitsekolledž Euroopas. minu jaoks on äh, huvitav see, et äh, vähem kui kümne aasta jooksul on selle kolledži lõpetanud üle tuhande ohvitseri tegemist ei ole ainult Euroopa ohvitseridega, vaid ka Ukraina ja Bosnia, Montenegro, Makedoonia, Moldova, Horvaatia ja teiste riikide ohvitseridega. nii et võiks öelda, et siin on tegemist ressursside ühendamise ja jagamisega praktikas. niimoodi tekivad ka head isiklikud suhted ja arenevad ühised väärtused kolleegid äh, Balti Kaitsekolledžist ütlesid, et äh, vahendite ühendamiseks ja jagamiseks on vaja suurt poliitilist tahet ja kuidas jagada personaliressursse, kui äh, personali vaja samaaegselt erinevates kohtades. Eesti, Läti ja Leedu loomulikult äh, suhtuvad väga tundlikult äh, sellesse, milliseks kujuneb solidaarsus praktikas ja reaalsuses, nagu ütles ka härra Landsbergis, siis äh, NATO ja Euroopa Liidu arvates teisel pool idapiiri vaenlasi ei ole, aga mõned riigid äh, seal ida pool peavad meid ennast vaenlaseks. Nende väljakutsete ja riskidega tuleb tõsiselt arvestada täna. suur aitäh. kas äh, keegi veel soovib sõna võtta? me oleme täielikult ajagraafikus, suur aitäh teile ja soovin teile kõigile kena nädala lõppu. ja kohtume järjekordselt neljateistkümnendal oktoobril. me kohtume küll ka äh, järgmisel neljapäeval. ja siis äh, Äh, ma tahaksin öelda, et äh, meil pidi toimuma see kohtumine, aga kuna osalus oli väga väike, siis lükkasime edasi ja järgmine kord kohtume neljateistkümnendal oktoobril